Good morning! tere hommikust! mul on hea meel tervitada teid petitsioonide komisjonis täna hommikul. ja eriti tervitan meie külalisi. tegemist on avaliku kuulamisega teemal läbipaistvus ja infovabadus Euroopa Liidu institutsioonides ja see teema on parlamendil väga südamelähedane ja alustuseks natuke praktilist informatsiooni. kõigepealt ma pöördun poliitikaosakonna poole ja tõesti väljendan südamest tänu äh, selle töö eest, mis te olete teinud, hindame seda kõrgelt. ja juhin tähelepanu sellele, et meil on tõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse, erandiks on eesti, soome, leedu, portugali, Sloveenia, slovaki keel. ja eh, pidage silmas ka seda, et see kuulamine kantakse veebis üle ja kõik eh, sõnavõtud eh, saalist ja panelistide poolt ka salvestatakse. nagu ma ütlesin, teemaks on läbipaistvus ja äh, Eh, infovabadus ja juurdepääs dokumentidele, see on tohutult tähtis teema ja seondub otseselt meie demokraatia toimimisega. otsuste langetajatena me kõik mõistame, kui oluline on see, et kodanikud saavad hästi informatsiooni eh, ja määrus eh, mis käsitleb juurdepääsu avalikule registri, dokumentide registritele Euroopa Liidus on võimaldanud Euroopa kodanikel saada äh, juurdepääsu Euroopa institutsiooni dokumentidele ja sellel on väga tähtis, et nad saaksid osaleda äh, otsuste langetamisel. komisjon on saanud väga palju nõudeid kodanikelt kõikjalt Euroopa Liidust kodanikud tahavad olla paremini informeeritud sellest, kuidas meie otsuseid langetatakse ja ka tahavad paremini teada meie õigusloome kohta ja Euroopa Kohus on arendanud välja väga huvitava kohtupraktika viimastel aastatel selle kohta. meiegi komisjon on saanud terve rea petitsioone, kus kodanikud kaebavad selle üle, et jääb vajaka läbipaistvusest. nii riigi tasandil kui ka Euroopa tasandil ja eriti seda keskkonnaküsimustes. aga eh, Euroopa Liidu kontekstis toimuvad eh, mõned läbirääkimised eh, institutsioonides ja asutustes, kus on vaja säilitada salastatus. jah, täna me vahetame mõtteid väga kõrgetasemeliste paneeldiskussioonis osalejatega ja räägime sellest, et tuleb olla läbipaistev, kui otsuseid langetatakse. ja sama tuleb kinni pidada ka infovabaduse põhimõttest. samas väga keerulises kontekstis seda teha. nii et soovin meile kasulikku viljakat arutelu ja ma annan sõna kahele esinejale professor Curtin, kes on Euroopa õiguse professor Firenzest Euroopa eh, Ülikooli instituudist ja samuti Amsterdami ülikoolist ja professor Päivi Leino Sandbergile annan sõna, kes on Helsingi ülikoolist Euroopa Liidu õiguse professor ja nemad tutvustavad oma ühise uurimuse tulemusi, mille tellis poliitikaosakond ja mis käsitleb avatust, läbipaistvat ja õigust pääseda juurde Euroopa Liidu dokumentidele. professor Kötin, nüüd on teil sõna viieteistkümneks minutiks. palun jah, proua esinaine, lugupeetud eh, saadikud. kui tohib, mina alustaksin, ütleb eh, proua Leino Sandberg ja tänab eh, selle kutse eest. võimaluse tutvustada seda uuringut, mille kallal me töötasime professor Kürteniga aastaid. tegemist on väga aktuaalse teemaga, silmas pidades seda, et Lissaboni leping pidi koondama tähelepanu ennekõike demokraatiale, läbipaistvusele ja juurdepääsu parandamisele dokumentidele ja väga õige aeg on nüüd vaadata tagasi, mis on toimunud pärast aastat kaks tuhat üheksa. ja jah, tutvustada sellist väga ulatuslikku uuringut on muidugi suur väljakutse, tuleb käsitleda ka kohtupraktikat pärast aastat kaks tuhat üheksa, räägime peatähtsatest küsimustest, millega kohus on tegelenud ja seondame eh, selle määrusega tuhat nelikümmend üheksa aastast kaks tuhat üheksa ja mõtleme selle peale, mis vajab ajakohastamist, kus meie arvates õiguslik raamistik ei ole veel piisavalt ulatuslik ega toimi piisavalt hästi ja hetke pärast äh, professor Kürtin saab sõna ja tema räägib äh, äh, väljakutsetest ja mm, nendest valdkondadest, kus parlament peaks edasi liikuma ja anname ka omapoolseid soovitusi, mis tulenevad meie analüüsist. ja esimene asi, millest me tahaksime rääkida, puudutab määrust tuhat nelikümmend üheksa ja seda, et Eh, meie analüüs näitab, et see määrus on aegunud. jah, ta on ju viisteist aastat vana juba ja väga palju on kohtupraktikat selle eh, määruse tõlgendamise kohta kogunenud eh, ja pärast Lissaboni lepingu jõustumist ei ole seda määrust ajakohastatud, me teame, et läbirääkimised sel teemal on olnud blokeeritud aastaid ja just sel põhjusel me leiame, et komisjoni ettepanek aastast kaks tuhat kaheksa on ka juba iganenud. kui me vaatame kohtupraktikat, siis mida me näeme? Eh, kohus on väga palju positiivseid otsuseid langetanud, eriti õigusloome vallas. samas on mõned peatähtsad elemendid selles määruses, eh, mis on endiselt aktuaalsed ja eh, kohtupraktika objekt aktid, sellepärast et neid on raske ellu rakendada. ja üks selline teema on avalikkuse huvi kontseptsioon, see on määruse peatähtis element ja puudutab äh, Eh, olukordi, kus tuleb tagada juurdepääs, ehkki kaitstud huvid võib-olla on sellega kahjustatud ja kui me vaatame kohtupraktikat, siis see teema avalikkuse huvi on jäänud väga nõrgaks ja väga raske on veenda kohust selles, et avalik huvi eksisteerib kas tegemist on siis keskkonnaküsimustega, rahvatervise küsimustega, rahva raha, eh, eelarveliste rahaliste vahendite kasutamisega nii et avalikkuse huvi on midagi, mida tuleb käsitleda ja teisiti sõnastada, sest see on selle määruse üks peatähtsaid kontseptsioone. veel üks tähtis küsimus puudutab kohustuslikke erandeid. määrus tugineb kahte liiki eranditele ja kohustuslikud erandid on need, mis nõuavad seda, et institutsioon peab alati keelduma juurdepääsu andmisest, sest vastasel korral võidakse huvisid kahjustada ja siin see avalikkuse äh, huvi kaalutlus on siiski tähtis kontseptsioon ja ka rahvusvaheliste suhete ja andmekaitse kontekstis, aga professor Köötis räägib sellest. nüüd kolmas teema, mille tahaks tõstatada, äh, mis tuleneb kohtupraktikast, puudutab äh, juurdepääsu omaenda failidele me ei räägi siin avalikkuse juurdepääsust, aga isiku huvi eh, pääseda juurde sellele informatsioonile, mis tema kohta institutsioonid on kogunud. ja see on üks õigus, mida põhiõiguste harta eriti kaitseb, see kuulub hea haldustava valdkonda, aga kui me vaatame kohtupraktikat eh, ja seda, kuidas määrus tuhat nelikümmend üheksa rakendatakse, siis äh, väga palju on kohtupraktikat, mis ei puuduta avalikkuse juurdepääsu küll, aga äh, inimesed äh, on tahtnud juurde pääseda omaenda kohta kogutud informatsioonile kuskil failides. juurdepääs omaenda infole paraku ei toimi nii, nagu peaks ja sedagi peaks käsitlema eraldi ja see seondub just heade haldustavadega ja haldusmenetluse määrusega, mida oodan õige pea. kõige ilmsem viis, kuidas äh, näha, et määrus on aegunud, on institutsionaalne kohaldusala. praegu kohaldub see ainult parlamendile, nõukogule ja komisjonile nüüd aluslepingu kohaselt Euroopa Keskpank ja Euroopa Kohus on saanud eristaatuse, alusleping ütleb, et määrus peab kohalduma neile ainult haldusülesannete osas. see on üks piirang, mis meie arvates ei ole õigustatud tänases Euroopas kui me mõtleme nende uute ülesannete peale, mis Euroopa Keskpangale on pandud, siis me ei ole sugugi veendunud selles, et selline laiapõhjaline äh, lauserand tohiks olla, sest paljud ülesanded, mida keskpank täidab, ei ole rahapoliitika ülesanded, vaid hoopis teist laadi ülesanded ja sama puudutab ka eh, kohtupraktikat. Eh, nimelt kohus on pea vaba avalikkuse juurdepääsust ja see on asi, mis meile suurt muret valmistab, pidades silmas eh, seda, et kohtumenetlus Äh, peaks olema avalik ja ka rahvusvaheline inimõiguste kohus äh, tegutseb nii. ja nüüd me tahaksime viidata algatustele, äh, mis parlamentilt on tulnud ja need puudutavad Eurojusti ja EPOt. nõukogu praegu käsitleb neid ja tahab Eurojustile ka ja tulevasele Euroopa prokuratuurile ka näha sellist lauserandit samamoodi nagu Euroopa Kohtul praegu on ja e, Keskpangal praegu on, aga meie leiame, et see oleks rikkumine ja sellele tuleb vastu seista. nüüd, mis puudutab õigusloomelisi dokumente, siis me teame, et väga palju positiivset juri-, kohtupraktikat me on meil selle kohta, eriti mis puudutab õigustalituse arvamusi e, liikmesriikide arvamusi, väga head kohtuotsused selle kohta, aga samas me näeme, et nõukogu ei suuda kinni pidada nendest kohtuotsustest ja seda me näeme ka sellest, kuidas ei ole tegevuskorda ajakohastatud ja vastavusse viidud uue kohtupraktikaga, eriti mis puudutab õigustalituse arvamusi. Need ei ole avalikud veel regulaarselt väga aktuaalne teema praegu puudutab kolmepoolsete läbirääkimiste dokumente ja samuti mõjude hinnanguid. komisjon koostab neid õigusloome algusetappidel ja üldkohus hiljuti kuulutas, eh, et eh, Äh, nendelegi võib kohaldada salastatust, aga meie valmistab see suurt mure. Euroopa Kohus peaks ikkagi korrigeerima seda otsust, sest see on õigusloome väga tähtis etapp, mil komisjon koostab ettepanekut nüüd uued institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome kohta on väga hea võimalus kolmepoolseid ko dokumente käsitleda, sest seal käsitletakse seda teemat niikuinii. Nii ja kolmepoolsed äh, on seotud ka praegu pooleliolevate kohtumenetlustega. Äh, kui me vaatame nõukogu praktikat, nõukogu enda seisukohad ja kompromissettepanekud reeglina ei ole avalikustatud äh, aga väga tähtis on samas õigusloome protsessis on need dokumendid ja väga tähtsad on need avaldada äh, Äh, sest läbipaistvus nõuab seda. ja äh, tahaks juhtida ka tähelepanu sellele, et mis siis parlamendi silmis on dokument. ka parlamendi puhul on õigusloomes äh, osasid, mis jäävad sellest määrusest kümme nelikümmend üheksa välja. terve rida dokumente on midagi, mida ametlikult ei registreerida dokumentide kujul parlamendis ja see on üks valdkond, kus parlament võiks näida, eeskuju näidata teistele. ja lõpetuseks eh, haldusdokumentide teema. seegi on muutunud väga aktuaalseks. ja see puudutab iseäranis eh, üldiste eelduste eh, teemat. Euroopa Kohus on loonud üldiste eelduste doktriini, aga see ei ole määruse enda alus. praktikas on nii, et komisjoni administratsioonis on terve rida valdkondi, millele üldse juurde ei pääse ja aluseks on just see üldine eelduste doktriin. paljudes poliitikavaldkondades Euroopa Komisjonis lähtutakse sellest, et midagi ei avalikustata ja sellel võivad olla tohutu ulatuslikud tagajärjed ameti, ametnikel on teadmine, et midagi avalikuks ei saa ja see mõjutab nende tööd. ja eriti see puudutab üldeeldusi näiteks, mis seonduvad pilootprojektidega ja rikkumismenetlustega Need ei ole tüüpilised haldusteemad, aga puudutavad ka liikmesriike ja need teemad eh, hõlmavad väga suurt hulka eh, juriidilist materjali, mis on olnud avalikud eh, liikmesriikides, aga siis äkki dokum-, need jõuavad komisjoni, Euroopa Komisjoni dokumenti ja siin hakatakse kohaldama seda üldist salastatuse eeldust ja sellest on saanud probleem, sest see mõjutab eh, just eh, liberaalsemaid Põhjamaade mm, eh, menetlusi, nemad on neid küsimusi käsitlenud alati avalikuna. ja nüüd ma annan sõnajärje üle kolleegile, professor Kötinile. ma tänan, Päivi, ja mina tahaksin siin lisada paar asja sellele, mida juba öeldi ja tahaksin rõhutada mõningaid probleeme mis tulenevad meie analüüsist. ja räägiksin andmekaitsest natukene ning samuti rahvusvahelistest suhetest. mõlemad äh, on erandiks äh, juurdepääsus dokumentidele. jah, kohtupraktika on mõlemas valdkonnas ulatuslik, aga pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus ja pärast seda, kui komisjonilt tuli ettepanek muuta määrdust aastast, aastal kaks tuhat kaheksa, eh, on toimunud eh, suured arengud, eh, mis rõhutavad seda, et see määrus on põhimõtteliselt iganenud, mitte ainult ainult juriidiliselt, vaid ka praktiliselt. institutsionaalne praktika on edasi läinud. ja mis puudutab andmekaitset, eh, siis eh, on väga vana kohtupraktika selle kohta ja meie oma raportis käsitleme ka ühte kaasust põhjalikumalt. eitatakse juurdepääsu informatsioonile ja põhjuseks on ametnike andmete kaitse ettekääne. ja see on midagi, mis meie arvates vajab äh, revideerimist, pidades silmas neid arenguid, mis vahepeal on toimunud. aga see on ka üks näide selle kohta, kuidas kohus käsitleb äh, konkreetseid küsimusi isoleeritult ja meie arvates on vaja siin holistilisemat lähenemisviisi. Eh, tähtis on leida tasakaal ühelt poolt juurdepääs dokumentidele ja teisalt eh, on vaja andmeid kaitsta. aga ka avalikkuse huvi tuleb silmas pidada selle tasakaalustamise juures ja eriti keeruliseks, aga asi, kui on vaja isikuandmeid kaitsta äh, ja tegemist on isikutega, kes täidavad äh, avalikes asutuses äh, avalikke ülesandeid ja küsimus on, et kes siis peaks selle tasakaalustamise tagama, kas kohus igal konkreetsel juhul eraldi või peab see ikkagi olema öö, holistiline lähenemisviis, mida aluseks võtta demokraatlik äh, äh, vastutus Euroopa Liidu seadusloojatelt. ja parlament teab suurepäraselt äh, ka, et andmekaitse õigusaktid on muutunud ja meil saab olema uus andmekaitsemäärus selles valdkonnas nii et jälle see tasakaalu leidmine, juurdepääs informatsioonile ühelt poolt, teiselt poolt isikuandmete kaitse peab minema tasakaalu, tänaseni ei ole seda toimunud, see on üks valdkond, mis vajab käsitlemist. No, now I won't go back. <laughs> Maybe you can have. Right. Um, international relations. rahvusvahelised suhted veel üks valdkond, mis meie arvates on vaja erilist tähelepanu pöörata info juurdepääsule, on rahvusvahelistes suhetes. suured muudatused on Lissaboni lepinguga kehtestatud ja ka praktikas on palju muutusi pärast aastat kaks tuhat üheksa toimunud, aga eh, kohtupraktikas ei ole uusi arenguid eh, ja kohut piirab eh, määruse sõnastus ja rahvusvahelised suhted on kohustuslik erand ja meie oma raportis, oma aruandes ka leiame, et seda peaks uuesti käsitlema, pidades silmas tänapäeva Euroopa Liitu ja seda, kuivõrd olulised on rahvusvahelised lepingud ja nende läbirääkimise protsess Euroopa Liidule ja Euroopa kodanike seisukohast samuti, arvestades, milliseid valdkondi rahvusvahelised lepingud käsitlevad. see on äh, täielik muutus võrreldes traditsioonilise arusaamaga rahvusvahelistest suhetest. seegi on midagi, äh, mida me tahaksime näha äh, muudetuna ja kohus ka, nagu te väga hästi teate, Äh, on äh, olnud äh, tegelenud sellega, et isegi parlamendisaadikud ei ole saanud juurdepääsu rahvusvahelise dokument, rahvusvahelise läbirääkimise dokumentidele ja pidanud pöörduma kohtusse. Mm, nii et nende teemadega peaks tegelema horisontaalsemalt, kui hakatakse tegelema määruse revideerimisega. ja me ei eita seda, et avalikkuse eh, huvi on alati juurdepääs dokumentidel, mõnikord võib avalikkus olla huvitatud ka sellest, et dokumendid salastatuna hoida, aga tähtis on ikkagi piirid paika panna ja eelnevalt kokku leppida täpselt eh, juhtnöörides. me ei räägi siin sajaprotsendilisest läbipaistvusest sugugi mitte ja eh, nii me jõuame eh, meie järelduste juurde. meie aruandes on tähtsal kohal ka need väljakutsed, mida me näeme ja soovitused, mida me anname tulevikuks. ja ma arvan, et eh, asi on ennekõike selles ja nagu Päivi ka juba ütles, et et eh, praegu on täielik patiseis, eh, mis puudutab dokumentide juurdepääsu määrust. aga see on täiesti ebarahuldav olukord, arvestades, et juriidiline olukord on muutunud pärast Lissaboni lepingut, aga ka institutsioonide tegevuspraktika on muutunud, nii et on tõesti pakiline vajadus tekkinud revideerida Äh, määrust, mis puudutab juurdepääsu dokumentidele ja kui seda ei juhtu, siis loomulikult äh, vastutus jääb jälle kohtu õlule äh, suurel määral. aga see loomulikult sõltub nendest juhtudest, mis jõuavad, juhtumid, mis jõuavad kohtusse ja ka institutsioonide reageeringust, kuivõrd veenvad nad on siis kohtu ees olles ja kohus ei saa kunagi süsteemi ümber ehitada äh,. igasugused, igasugused üldotsused ikkagi kohtus piirduvad juhtumi piiridega. ja me oleme aastate pikku näinud, et isegi kui kohus äh, langetab väga selge otsuse äh,, nagu Tõrko juhtumi puhul äh,, mis puudutab juurdepääsu institutsioonide õiguslikele arvamustele, siis ometi institutsioonid seisavad vastu otsustatule kohtus ja ei talita, nagu kohus on otsustanud ja jälle asi läheb edasi, tagasi kohtusse. ja võib-olla siis on kohtukohustus teistsugune ja institutsioon äkki võib isegi võita öö, järgmine kord ja see ei ole rahuldav olukord. ja me ütleme selle ka selgelt välja oma aruandes et on ka demokraatlik vastutus seadusandjal. ja see tuleb ka võtta siis seadusandjal, kohus ei saa seadusandjat asendada. ombudsmangi teeb tohutult tubli tööd läbipaistvuse eh, vallas ja aga tal on omaenda eh, ülesanne, mida täita, tal on väga suurepäraseid tulemusi ette näidata, aga see ei saa asendada üldist õiguslikku raamistikku, mis peab olema kohandatud tänasele päevale. nii et eh, see on üks eh, meie sõnumeid ja võib-olla mitte piisavalt tihti ja selgelt ei öelda välja seda, et on teatud põhiinstitutsioonid Euroopa Liidus ja määrus puudutab Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu peamiselt, aga on teised asutused, eh, samuti Euroopa Keskpank ja Euroopa Kohus, kes on lausa välja jäänud. Eh, aga see saab muutuda ainult seotud äh, aluslepingu muutmisega, aga aeg on meie arvates tulnud, arvestades seda, milliseid ülesandeid täidavad nii Euroopa Keskpank kui ka Euroopa Kohus, kus need asjad tuleb üle vaadata ja vajadus salastatuse järele loomulikult on teatud asjaoludel salastatust järgida ja teatud olukordadel seda teha, aga ikkagi tuleb üle vaadata see salastatus, pidades silmas arenguid, mis on toimunud nende institutsioonide ülesannetes ning eh, erandite kaudu on võimalik eh, eh, ka see lahendada. ja me võime sellega edasi tegeleda, kui selle vastu huvi tuntakse. tänan. tänu teile mõlemale nende innustavate sõnade eest. on tõesti huvitav selles raamistikus selle komisjoni töös osaleda äh, meil on siin väga tubli koostöö Euroopa Ombudsmaniga, ta oli siin eile ning äh, arutasime neid küsimusi temaga. nii et see on tegelikult väga loogiline reaktsioon sellele, mis toimus. ja äh, tihtipeale me, äh, me näiteks tähistame Rootsis kakssada viiskümmend aastat avatuse läbipaistvuse Äh, poliitika algusest, pärast seda, kui võeti vastu pressivabadusseadus. sellest sai tegelikkus äh, tuhat seitsesada kuuskümmend kuus ning äh, Aršedenius, Soome poliitik, Soome, Rootsi oli sel ajal üks riik, ta oli vaimulik ja poliitik, väga kummaline kombinatsioon. ning tema tegi selle võimalikuks Rootsis, et et äh, pressivabadus äh, võeti vastu tuhat seitsesada seitsekümmend kuus. mõnikord Skandinaavia riigid on erandid ja võib-olla ka eeskujuks loodetavasti mõnikord. suur tänu teile mõlemale teie avatuse eest ning selle eest, et äh, ka nii nõudlikud ja öö, otsekohesed olite meiega. nüüd sooviksin öö, sooviksin teile tutvustada Jonas Sebessoni, kes on Orhüsi konventsiooni komitee liige ning äh, samuti äh, Stockholmi keskkonnaseaduse ähm, äh, juhataja ning ta räägib siis ligipääsust teabele, avalikkuse osalusest, samuti ka seadusloomes eh, ning eh, teil on nüüd sõna, professor. kümme minutit. suur tänu teile, proua juhataja, suur tänu parlamendi liikmed selle eest, et mind kutsusite siia täna. nagu te pealkirjast näete, räägin, keskendun eh, täna keskkonnaküsimustele ja samuti ka kodanike osalusele otsus äh, Ähm, otsuse langetusprotsessis ning äh, ka kohtumenetlustes. Äh, Need kaks küsimust on omavahel tihedalt seotud. üks äh, põhjus, miks me selle küsimuse esile tõstame, on see, et selles valdkonnas on ähm, õigus ligipääs teabele olnud väga hästi edasi arendatud ja ta on olnud ka esirinnas. Arhusi konventsioon on rahvusvaheline leping milles äh, osalevad Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Liit, see on äh, unikaalne Euroopa äh, seadus, mis keskendub inimõigustele ja keskkonnaseadustele ja see pole leidnud peegeldamist mitte ainult konventsioonis, vaid ka, ka selle kontrolli ja Äh, ülevaatemehhanismis, mille, äh, mille, äh, mida võivad nõuda mitte ainult liikmesriigid, vaid ka kodanikud ja kui see nii poleks, oleks meil väga vähe olnud ka teha. praegusel hetkel oleme saanud nelisada viiskümmend pöördumist avalikkuse esindajate poolt ja kõigest kaks liikmesriikide pool eesmärgiks või põhjusel oli see, et üheksakümnendatel olid, hakkasid toimuma sellised arengud, mis äh, tõid kaasa äh, Rio deklaratsiooni ÜRO poolt keskkonna arengu küsimustes ning need sätted äh, kunagi ei tea, kas need deklaratsioonid säilivad kaks nädalat või kakskümmend aastat ning see on siin nüüd näide sellest, kus sätted ka mitu aastat hiljem toimib edukalt. ning selle kümnes põhimõte Eh, loetles üles sellised eh, elemendid, mis leidsid kajastust eh, nagu Euroopa õiguses ning Euroopa konventsioonil, selles, mis puudutab õigusest teabele ja ligipääsu kohtusüsteemile. üheksakümnendate alguses oli selliseid sündmusi, mis mõjutasid kogu protsessi, ehk siis poliitilised muudatused Euroopas ning kodanikuühiskond, demokraatlikud arengud, samuti äh, Eh, muud sellised eh, protsessid ületasid riigipiire ning muutusid eh, osa rahvusvahelisest diskursusest ja õigusloomest. ja seda polnud varem enne nähtud, enne kui ma hakkan rääkima konventsioonist ja ligipääsust informatsioonile, sooviksin teatud punkte esile tõsta. on oluline, et näeme neid mõlemaid Euroopa Eh, osana Euroopa Liidu protsessidest ja rahvusvahelistest protsessidest, mis eh, selle kasuks töötasid. mõned eh, näed, mõnda neist te näete ka Orhusi konventsiooni preambulis ja samuti ka Euroopa õiguses. üks oluline argument on selline, et avalikkuse ligipääs teabele parandab keskkonnakaitset. see toob kaasa parema kvaliteediga otsuse langetuse ning otsuste jõustamise. lisaks sellele arendab ta ka Äh, ja kaitseb inimõigusi ja rakendab neid uutes kontekstides, mis on samuti väga oluline olnud. see tugevdab äh, ka otsuse langetusprotsessi legitiimsust ja õiglust. Need, äh, keda asjas, asi puudutab, saavad osaleda otsuse langetusprotsessis. see suurendab usaldust avalike asutuste ning keskkonnapõhise otsuse langetusprotsessi tõhusust. see annab äh, avalikkusele otsuse langetusprotsessis osalusvõimaluse, see ei tähenda, et see võtab äh, võimude pädevusi vähemaks. ja see ka suurendab keskkonnaalast äh, demokraatiat. Orhusi konventsiooni eesmärgiks äh, on, kuigi seda pole niimoodi koostatud nagu inimõiguste konventsioon, on see siiski koostatud eesmärgiga avalikkuse huve ja õigusi kaitsta ning kuigi tal ei ole sama sõnastust, on siin iga inimese õigus mainimine väga olulisel kohal ning nende õiguste garanteerimine peaks panustama ka, ka võimalust tervisele positiivses keskkonnas elada ning miinimumstandardite garanteerimine ja õigus teabele on oluline osa, selle loob ka olulised põhimõtted ja kontseptsioonid, mis on olulised selle konventsiooni rakendamisel. see on oluline selleks, et kasutatakse reaalselt õigusi, et on olemas äh, ka õigusraamistik iga liikmesriigi seadustes ja ka Euroopa õiguses. konventsioonil on äh, selge arusaam sellest, mis on äh, avalik huvi, see ei ole, äh, see ei ole piiratud ainult teatud osaga elanikkonnast, samuti ei ole vaja selgitada ka seda konkreetselt, miks seda infot vaja on. mis puudutab võimusid, siis nemad on samuti selle Äh, küsimusega seotud ja see puudutab ka teatud funktsioonide, teatud tegevuste läbiviimist võimude poolt. ning äh, see on samuti kaotatud, kaetud õigusega ligi äh, pääseda olulistele dokumentidele ning samuti keskkonnaalane ähm, teave on väga laiapõhjaline. tulen selle juurde hiljem tagasi konventsiooni osalised ei tohi eh, karistada ehm, või eh, taga kiusata inimesi, kes soovivad ligipääsu dokumentidele, ei tohi diskrimineerida eh, kodakondsuse põhiliselt või elamiskoha põhiselt ja riigipiirid on selles protsessis osalemiseks vähese tähtsusega, kui palutakse keskkonnaalast teavet. minnes edasi nüüd Eh, järgmiste sammaste juurde ehk siis ligipääs keskkonnaalasele teabele, siis eh, see, mis on keskkonnaalane siin ei ole ainult keskkonna olukord, eh, õhk, vesi ja muu selline, vaid siin on teisedki olulised faktorid, tegevused nagu näiteks Eh, poliitikadokumendid, kohtuotsused, eh, samuti kulutõhusus, majandusanalüüsid, eh, mille alusel olulised otsused langetatakse. samuti teave kultuuriliselt oluliste paikade ehituste, ehitiste ja muude selliste nähtuste kohta. osapooled on kohustatud garanteerima ligipääsu teabele, see tähendab, et üks on siis passiivne kohustus, mis ei ole vähem oluline. Nad on kohustatud äh, taotluse peale teavet edastama ja seda võimalikult kiiresti. Äh, kuu aja äh, jooksul pärast taotlemist peaks olema see hiljemalt edastatud, mida võib pikendada teatud erandite puhul kahe kuuni. siin on oluline ka see, et et ligipääsu võib, ligipääsust võib keelduda, kui on ainult äh, väga konkreetselt, äh, äh, väga konkreetsetel põhjusel, kui teabe avaldamisel võib olla vast-, negatiivne mõju ja ja see võib tähendada seda, et selline info on avalikkusele pigem kahjustav vaatame, kas, kas see liigub siin edasi. There we go. nii. ja siin on veel üks oluline küsimus kui eh, keeldumised peaks olema kirjalikult põhjendatud ja peaks eh, edastatama teavet ka eh, ülevaateprotsesside kohta. kui nõutakse mingisugust kompensatsiooniinfo edastamise kohta, siis see kompensatsioon peaks olema mõistliku suurusega. mul on pisut raskusi selle kaugjuhtimispuldiga, no nii lisaks sellele passiivsetele kohustele on äh, Ehm, võimudel kohustus garanteerida ka seda, et neil on oluline informatsioon käsutuses, muidu pole see teine osa oluline. Nad peavad otsima ja kaasajastama olulist keskkonnaalast teavet ning see infovoog peab olema ehm, süstemaatiline. selle, ehm, selle eh, kohta peaks olema ka elektroonilised andmebaasid, mis on avalikult ligipääsetavad. minnes edasi nüüd äh, avaliku osaluse kohta, siis eh, on miinimumkriteeriumid selle kohta, kuidas avalikus osaleda saab ning selliste kriteeriumite kasutuselevõtt viiekümnest riigile eh, Islandist, Portugalist, Läänes, eh, Kasahstanis, idas, võttes arvesse riikides erinevaid poliitilisi olukordi ja ajalugu. kuid on siiski oluline Eh, garanteerida juba võimalikult varakult ligipääs informatsioonile, kus kõik eh, lahendused on veel olemas. ning eh, osalus ei tähenda loomulikult seda, et, et veto võimalus on olemas, aga on siiski oluline, et kõik vaated võetakse arvesse ning äh, siin on sarnased äh, miinimumnõudmised ka plaanide, programmide ja, ja poliitika kohta, seda, sellest ma ei hakka pikemalt rääkima ning äh, samuti ka üldised normatiivide ja seaduste kohta. nüüd õigus teabele ligipääsu kohta, see, seda tuleks pidevalt üle vaadata ja peaks olema võimalus ka vaidlustada eh, konkreetsete tegevuste eh, eh, legaalsust kohtu ees või mujal ning samuti peaks olema võimalus nõuda riigi seaduse, keskkonnaalase seaduse ülevaatamist ning kõik need menetlused peavad vastama teatud miinimumnõuetele ehk siis õiglus, võrdsus, õigeaegne tegevus ja taskukohane hind. ning kodanikel peab olema õigus kohtu poole pöörduda, praegusel hetkel on kohtuprotsessid tihti nii kulukad, et see lihtsalt ei osutu võimalus. mina olen nüüd jõustuskomitee nimel siin esinemas ja räägin ka selleks, et Äh, mul võivad olla endal kriitilised seisukohad, aga, aga ma ei saa neist siin rääkida. kõik see, mis ma siin ütlen, on komitee poolt välja öeldud. huvitav on ka see siin, et äh, Euroopa Parlamendi ees, et äh, see komitee vaatab üle ka Euroopa Kohtu otsused. võib-olla kohtule see väga ei meeldi, aga meie komitee seda teeb ta eh, eh, peab eh, üle vaatama ka selle, kas õigus kohtu poole pöörduda toimib tegelikult ka Euroopa kohtus ja kas see toimib piisavalt kiiresti. ning meie komisjon saab ka teatisi, võtab vastu otsuseid, mis hiljem kinnitatakse kõigi osapoolte kohtumusel ja see aitab seda kinnitada ka rahvusvahelises õiguses ning järgime äh, Eh, ka see protsess, mis algatatakse, kui leitakse, et mõni osapool eh, ei eh, tegutse seadusele vastavalt, kuid praegusel hetkel kaheksa liikmesriiki Euroopa Liit ka ise on mitte, nõudmisi mitte täitvate nimekirjas ja see sõltub loomulikult ka sellest nüüd, millised juhtumid on toodud meie komitee ette, sest see ei tähenda seda, et need riigid on vähem, vähem oma kohustusi täitnud kui teised, võib-olla teiste puhul ei ole lihtsalt toodud see meie eh, eh, teadmistesse Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Rumeenia, Hispaania ja Suurbritannia ning näiteks Rumeenia puhul üks konkreetne juhus, eh, see komitee hakkas uurima põhjendusi, miks ligipääsu teabele oli keelatud. vaatame raporteid kõigi osapoolte poolt, et näha, kas äh, nõudmiste täitmise poole liigutakse, mõned äh, liiguvad, teised kiiremini kui, mõned teised kiiremini kui teised, see käib ka Euroopa Liidu enda kohta. mis puudutab nüüd Euroopa Liitu ennast, siis see konventsioon käib kõigi Euroopa institutsioonide kohta, siin räägiti enne pangast ning äh, tegelikult käitu, käivad samad nõudmised ka kõigi institutsioonide, see tähendab ka Euroopa Keskpanga kohta see võib tähendada näiteks finantseerimist äh, teatud projektidele, mis on seotud keskkonnakaitsega ja me komitee oleme sellised äh, äh, küsimused üle vaadanud ning õigus Euroopa õigusnormidele ligipääseda liikmesriikide poolt, see tuleb samuti garanteerida ning õigus kohtusüsteemi poole pöörduda liikmesriikides, mitte ainult liikmesriikide kohtu poole, vaid ka Euroopa kohtu poole tuleb garanteerida ning Euroopa õigust on samuti üle vaadatud meie poolt, see on keeruline küsimus, aga delikaatne küsimus, kuidas jagada eh, kohustusi Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kui nad tegutsevad paralleelselt, aga eh, meie igatahes eh, kontrollime, et Euroopa võtaks vajalikud õigusnormid vastu, need peavad vastama teatud normatiividele, et garanteerida seda, et konventsiooni nõudmisi täidetakse ning samuti eh, tuleb garanteerida, et liikmesriigid eh, oma kohustusi õigesti täidaks. loomulikult on eh, võimalik veel olukorda parandada ning näiteks oleme täheldanud, et, et liikmesriikide võimud ei täida kohustust edastada äh, andmeid ja teavet ja me ei tee seda õigeaegselt, tihtipeale pole selge, kuidas on tasakaalustatud äh, avaldamisega äh, seotud huvid ja varjamisega seotud huvid tasakaalus ja Ja sellega ma nüüd lõpetan oma ettekande. loodetavasti saite targemaks, aitäh! Thank you very much, professor. suur tänu teile, professor. Hmm. okei okay., ja nüüd saab sõna Euroopa, Euroopa õiguse professor äh, Maastrichti ülikoolist. Teie räägite tasakaalust äh, läbipaistvuse ja konfidentsiaalsuse vahel, teil on kümme minutit. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees suur tänu petitsioonikomisjonile, et äh, tõstsite tähelepanu keskmesse selle teema, mis on kauaks unustusse vajunud, mulle tundub, et me kõik oleme muutunud sellise vaikiva pati osapoolteks. Äh, ja äh, tegelikult me peaksime arvestama ka rahvusvaheliste suhete aspektiga, USA näiteks äh, uuendab oma äh, üldsuse juurdepääsu puudutavaid õigusakte, mis on viiskümmend aastat kehtinud. aga mina räägiksin tasakaalust läbipaistvuse ja konfidentsiaalsuse vahel, eelkõige läbirääkimiste, rahvusvaheliste läbirääkimiste kontekstis, aga enne kui ma lähen konkreetsemate kaasuste juurde ja konkreetselt tasakaalu juurde tahaksin rõhutada, et me unustame mõnikord ära, et on erinevus üldsuse juurdepääsu ja parlamendi juurdepääsu vahel. me unustame ära, et ka parlamendiliikmed on sageli juriidilises olukorras, kus nad peavad äh, lähtuma äh, Äh, määrusest kümme nelikümmend üheksa, sest nad ei saa õigeaegselt infot, aga äh, see äh, oluline erinevus nende kahe juurdepääsu vahel on selles, et üldine juurdepääs on teisesest õigusaktist tulenev mm, põhimõte, samas kui parlamendiliikmete juurdepääs eh, tuleneb esmasest õigusaktist Euroopa Liidu toimimise leppe artiklist kakssada kaheksateist, aga seda täpsustavad ka institutsioonide sisemised reeglid ja institutsioonide vahelised lepped komisjoni ja parlamendi ja nõukogu vahel. ja eh, selle eripära on see, et see on nii-öelda priviligeeritud juurdepääs ja seda infot ei peeta avalikustatuks. ja ma käsitlen ka seda parlamendiliikmete juurdepääsu küsimust, kas see, kuidas see mõjutab seda tasakaalu läbirääkimiste läbipaistvuse ja konfidentsiaalsuse vahel. oluline on see, et on valdkondi, läbirääkimistes või ka poliitika tegemises, mis vajavad teatud äh, salastatust, aga ma rõhutan siinkohal, et see on ainult vaju-, vajaduse piirides. kas praktikas neid vajaduse piire nihutatakse Euroopa Liidus? tõesti, mitmete kaasuste puhul öö, äh, oleme äh, Euroopa kohtus näinud, et nõukogu ja komisjon on laiendanud seda vajalikkuse põhimõtet oludel, kus need põhjendused on olnud tegelikult üsna ähmased. oluline on rõhutada, et viimasel ajal on näha olnud olulisi uusi juriidilisi piiranguid läbirääkimiste konfidentsiaalsusele ja üks oluline kaasus, mida siin võiks äh, mainida, on Sofia Madel äh, nõukogu vastu C kolmsada viiskümmend murd kaksteist B ja siin on mitu olulist punkti. esiteks, tegemist on esimese kaasusega, milles kohus konkreetselt nõudis, et nõukogu äh, tõestaks, et dokumendi avalikustamine konkreetselt kahjustaks Äh, rahvusvahelisi suhteid. seni on taust olnud pigem selline, et institutsioonidel on teatud kaalutlusõigus olnud ja üsna laialdane kaalutlusõigus väita, et äh, mingi avalikustamine oleks äh, rahvusvaheliste suhete seisukohast kahjulik. selle konkreetse juhtumi puhul kohus ütles, et ta ei usu seda või ei usalda seda väidet, et üldiselt oleks tegemist kahjuliku avalikustamisega ja palus konkreetset tõendust. kohus rõhutas siinkohal ka äh, Äh, asjaolusid. Äh, nagu te teate, jutt käis TFTP äh, lepingust finantsandmete vahetuse kohta terrorismivastases võitluses. kohut-, kohi, kohus rõhutas, et selle äh, Äh, lepingu näol on tegemist äh, lepinguga, mis on oma olemuselt konstitutsiooniline, äh, annab sõna otseses mõttes seadusandlikke sätteid ja mõjutab ka põhiõigusi ja selles kontekstis kohus ei nõustunud aktsepteerima üldist väidet, et avalikustamine oleks kahjulik. aga kui selline on siis kohtu seisukoht, mida nõukogu ja komisjon on teinud, me näeme tegelikult süstemaatiliselt ja mitte ainult rahvusvaheliste läbirääkimiste kontekstis, vaid ka teistel juhtumitel, et äh, konfidentsiaalsust äh, põhjendatakse vajadusega säilitada äh, liikmes, läbirääkijate vahelist usaldust ja seda tehakse siis tegelikult äh, selle usalduse arvelt, mida peaks avalikkus tundma läbirääkimisprotsessi suhtes. nii et äh, ma näen praegu, et komisjoni ja nõukogu argumendid panevad esikohale läbirääkijate vahelise usaldussuhte ja teisele kohale siis selle läbirääkimisprotsessi ja avalikkusevahelise usaldussuhte ja eh, TTIP-i läbirääkimised on siinkohal väga hea näide, sellepärast et tegemist on üks paljudest lepingutest, millega seoses komisjon ja nõukogu on eh, rõhutanud seda vajadust säilitada usaldust läbirääkimispartnerite vahel nii et need on need eh, olulisemad juriidilised piirangud, mis puudutavad läbirääkimisdokumentide salastatust, aga samas me näeme, et need põhjendused äh, salastuste, äh, salastuse poolt on samuti väga süstemaatilised ja püsivad komisjoni ja nõukogu poolt ja TTIP-i läbirääkimised on tegelikult silmi avav kogemus, sellepärast et äh, see, siin on näha, kuidas see salastastu, salastatus on kahjustanud mitte ainult läbirääkimisi, vaid ka tegelikult lõpptulemust tõenäoliselt mis puudutab siis nüüd parlamendiliikmete juurdepääsu dokumentidele? nagu ma ütlesin, parlamendiliikmete õigus äh, infole on konstitutsiooniline õigus, mida täpsustavad Euroopa Parlamendi äh, juhatuse kehtestatud eeskirjad ja äh, parlamendi poolt komisjoni ja nõukogu sõlmitud institutsionaali, institutsioonide vahelised lepingud. ka need lepingud on läbi räägitud nii-öelda Äh, suletud uste taga ja äh, tegelikult need lepingud ei ole väga soodustavad äh, info leviku suhtes, kui ma toon nüüd jälle TTIP-i näited, siis kui dokumentidega saab tutvuda suletud uste taga, protokolli ei toimu äh, protokollimist ei toimu, märkmeid ei tohi teha, siis tegelikult see kahjustab parlamendi arutlusõigust. nii et kuigi me näeme, et paranenud on see olukord, et äh, on võimalus parlamendiliikmetel juurdepääsu saada ja see toimub rohkem õigeaegselt, siis see on toimunud tegelikult äh, selle arvelt, et parlamendil ei ole võimalik avalikult arutada või avalikult samme astuda selle infoga seoses, mis äh, teada saadakse. kaks olulist kaasust äh, on sellega seoses olulised. üks otsus tuli eelmisel nädalal seoses Tansaania lepinguga, kus äh, mm, kohus on väga selgelt toetanud Euroopa Parlamendi õigust teavet saada ja eelmisel nädalal äh, lahenduse saanud Tansaania lepingu puhul ähm, ütleb kohus selgelt välja, et üheksa kuud pärast sõlmi, üheksa päeva pärast sõlmimist saadud leping ei ole õigeaegselt saadud leping ja parlamendil on õigus äh, olla pidevalt ja koheselt informeeritud kõigist menetluse staadiumitest, nii et äh, kohus rõhutab seda, et saama peab kogu teave ja koheselt. jutt käib parlamendis siis. samas kui praktikas on teatav segadus äh, äh, selles osas, kelle poole peaks parlament pöörduma äh, info saamiseks või kes on rohkem või vähem valmis infot jagama. seda tuleb silmas pidada, sellepärast et kõik institutsioonid ei äh, Äh, suhtle ühtemoodi, näiteks TTIP-i puhul on näha, et komisjon on olnud äh, heatehtlikul siinkohal, äh, nõukogu ei ole soovinud infot jagada. Tansaania lepingu puhul oli see info jagamise kohustus tegelikult välispoliitika kõrgel esindajal, kes neid läbirääkimisi läbi viis. nii et ma ütleksin, et kohtupraktika on äh, arenenud oluliselt edasi nii üldsuse juurdepääsu kui äh, parlamendi juurdepääsu osas, aga ma olen nõus professor Cotovellino raportiga äh,, kus äh, Äh, kutsutakse üles läbi vaatama kogu salastatuse teemat Euroopa Liidus, sest ma arvan, et ei piisa sellest, kui kohus arendab oma praktikat, vaid meil, meil on vaja avalikku debatti sellel teemal, kuidas Euroopa dokumente hallatakse. suur tänu, doktor! ja nüüd ma arvan, et on viimane aeg anda sõna meie kolleegidele, tegemist on olnud väga-väga huvitava kuulamisega ja ma usun, et see on ka väga julgustav nendele meie seast, kes äh, kutsuvad pidevalt üles mitte äh, pidama kinniseid koosolekuid, meie oleme PETi komisjonis tegelikult siin pioneerid, meie äh, koosolekud on kõik veebis üleval, reaalajas, paljudes teistes komisjonides on aga äh, Äh, pikk traditsioon kinniste koosolekute pidamise osas. nii et ka Euroopa Parlamendi sees on siin erinevusi, aga mul on au ja uhke tunne öelda, et meie oleme siin teerajajad, aga nüüd proua Margaret Auken. suur tänu kõigepealt meie külalistele, ma usun, et teid kuulata on väga julgustav ja eriti Orhusi konventsiooni osas, see on nagu mu oma laps, minu vend oli Taani eesistumise ajal äh, keskkonnaminister ja tema nii-öelda mõtles selle Orhusi konventsiooni välja, nii et minu jaoks on see väga-väga kallis. aga asi ei ole ainult juriidilistes lahingutes, me tegelikult räägime ka poliitilistest lahingutest. Rootsis äh, tõenäoliselt ei ole teema, aga Taanis on tegelikult äh, pidev sõda läbipaistvuse tagamiseks ja minu pikk kogemus Taani parlamendis ja siin on seda kinnitanud. iga kord, kui institutsioonidel on võimalus midagi kinniseks kulutada, siis nad teevad seda. Rootsis võib-olla see ei käi nii, aga Taanis käib see igal juhul niimoodi ja Äh, siin on mõnikord väga huvitav kuulda, kuidas komisjon või komisjoni volinik või komisjoni kõrge ametnik võib öelda, et äh, salastatuse eesmärgiks on kaitsta äh, ametnikke, sest ametnikel peab ju ka olema õigus vigu teha. loomulikult on selge, et igaüks võib teha vigu, aga parim viis tagada, et meil on head äh, ametnikud, on läbipaistvus ja teine pool siin on huvide konflikti vältimine, aga sellesse me praegu ei lähe. aga isegi pärast seda, kui me võtsime vastu Lissaboni leppe ja põhiõiguste harta, meie parlamendis mõned meist vähemalt, oleme püüdnud paluda, et äh, kümme, neljakümne, kümme, nelikümmend üheksa vaadataks läbi ja meid hoiatati, et seda pole mõtet taotleda, sellepärast et nõukogu ja komisjon on selle vastu, sellepärast et kui me äh, kümme, nelikümmend üheksa läbi vaatame, siis lõpptulemus oleks hullem kui praegu. ja meil öö, on, äh, me oleme ka kuulnud ettepanekuid komisjonis tegelikult seda kümme nelikümmend üheksat lahjendama hakata. Äh, ja see on tõeliselt piinlik ja mind huvitab äh, ja ma vaatan praegu tegelikult ombudsmani büroo esindaja poole, kuidas teha seda nii oludes, kus nõukogu poolt ei ole mingit soovi täita oma kohustusi selles osas, et äh, tagada Euroopa Liidu õiguse järgimine. komisjonil ei ole seda soovi äh, seda tagada ja nõukogul ei ole mingit soovi äh, tagada, et komisjon oma ülesandeid täidaks. ja sellepärast olen mina kolmepoolsete läbirääkimiste mm, ma, ma, ma ei ole tegelikult kolmepoolsete läbirääkimiste äh, läbirääkimiste avalikustamise poolt, sellepärast et kui kolmepoolsed läbirääkimised muutuvad kohe avalikuks, siis teades, kui avatud on nõukogu lobitegevusele, me oleme tegelikult, nõrgendame enda positsiooni. ehk siis kui lobistid näevad, millises faasis meie parlamendis oleme parasjagu läbirääkimistega ja tegelikult kolmepoolsed läbirääkimised, dialoogid on nüüd läbirääkimisprotsess, siis äh, lobistide esimene mõte on see, kuidas äh, nõrgestada parlamendi positsiooni äh, ku-, ja, ja kui see tähendab seda, et me ei tohiks avalikustada protsessi enda poolt, ilma et nõukogule kehteks täpse, kehtiks täpselt samad reeglid? To... suur tänu, kolleegidel on võimalus veel sõna saada. Eleonora, palun. Sì, grazie. Io mh, mm, vorrei ringraziare. jah, suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki tänaseid kõnelejaid. see avalik kuulamine on olnud äärmiselt huvitav ja mul on ka küsimus. üks äh, teema, mis äh, on seotud sellega, millest me täna rääkisime ähm, läbipaistvus ja läbirääkimiste avalikustamine suurprojektide puhul, just taristuprojektide puhul, äh, mida Euroopas äh, tänapäeval ehitatakse. Äh, ma räägin siis piiriülestest projektidest, mis hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki. ma tahtsin juhtida tähelepanu ühele hiljutisele teemale. Torino-Lyoni kiirraudtee ehitusele, me oleme näinud, kuidas see projekt on veninud, sellele on väga palju häid vastuväiteid, millest esimene on see, et projekt on mõttetu, sellepärast et praegu on sellel trassil juba raud, kiirraudtee olemas, see on ka renoveeritud ja ei ole mingisugust vajadust uue raudtee ehitamiseks. ei ole ju nii, et äh, kaupade ja reisijate vedu oleks nii tohutult intensiivne sellel lõigul, et oleks vaja uut raudteed juurde ehitada. ja piirkonna elanikel on algusest peale olnud väga suuri raskusi äh, dokumentidele juurdepääsuga, neil on olnud väga raske oma häält kuuldavaks teha. nüüd on äh, loodud uus seirekomitee, äh, milles osalevad ka kohalikud omavalitsused ja piirkondlikud omavalitsused. aga, aga selle projekti läbiviimine on läbi surutud väga väga brutaalselt. ja vastuväidetele ei ole pööratud absoluutselt mingisugust tähelepanu. kõrvale on jäetud nii äh, kohalikud elanikud kui ka need seirekomiteed. Äh, kuulatud on ainult positiivseid hääli kindlasti peaks olema viis, kuidas parandada infot juurdepääsu. selle konkreetse projekti puhul on juhtum olnud väga selge. on väga oluline, et kodanikud saaksid osaleda protsessides, nad saaksid juurdepääsu dokumentidele ja keskkonnaalasele teabele samuti äh,. kui palju teie panete tähele selliseid äh, olukordi, mis tekivad liikmesriikides, selliseid suuri infrastruktuuriprojekte, mis mõjutavad elanikke ja vaatamata kõigile äh, tööriistadele, mis nagu on kättesaadavad, on neil ikkagi äh, Äh, väga raske oma häält kuuldavaks teha. see on raske juba riigi tasandil, aga veel raskem, kui tegemist on äh, rahvusvahelise projektiga nii et kui me räägime kodanike kaasamisest ja infole juurdepääsust, siis kindlasti on palju-palju paranemisruumi, me peame tegelikult ära kuulama ka need inimesed, kes elavad nendes piirkondades, kus viiakse läbi selliseid suuri taristu äh, projekte, mis tegelikult äh, oma lähiümbrusele mingit lisaväärtust ei too, mis tekitavad äh, ka olulise keskkonnamõju ja, ja ka rahalise mõju, sest järgnevad põlvkonnad hakkavad ju kinni maksma meie valesid otsuseid. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna kolleegidest? Margaret saab veel lühikese lisamärkuse. ma, ma tahtsin rääkida juurdepääsust kohtumõistmisele äh, ma olin Orhusi konventsiooni ajal äh, parlamendis vastutaval ametikohal ja tol hetkel oli parlamendis enamus selliseid inimesi, kes äh, toetasid küll konventsiooni, aga ei olnud nõus äh, kohtuliku kontrolli aspektiga. ja äh, see enamus blokeeris parlamendi menetluse ja jällegi, minu jaoks on väga raske leida lahendust, kuidas lahendada selliseid olukordi, kus meie enda äh, liikmed ja ka muidugi komisjon ja, ja nõukogu ei täida aluslepinguid, jah, me peaksime kaasama Euroopa Kohtu, aga kuidas seda teha, see ei ole üldse lihtne. suur tänu ja nüüd annan teile võimaluse vastata ähm, otseseid küsimusi ei olnud väga palju, aga kas te saate vastata nendele kommentaaridele, võib-olla alustame sealt paremast servast. May... suur tänu. kui võin alustada, siis mul on mõned kommentaarid ja võib-olla ka professor Leina soovib kommenteerida. Te viitasite pidevale sõjale, mitte ainult Taanis, vaid tegelikult äh, see on ka Euroopa Liidus. võib-olla see on natukene põrandaalune sõda, aga, aga ikkagi see käib. ja ma arvan, et probleem on selles, et meil on kaks teemat. üks on äh, õiguskord ja selle muutmine ja teine on tegelik praktika meie raport äh, viitab eelkõige sellele, et on vaja muuta õigus, õiguskorda nii, et on võimalik äh, lahendada praktikas tekkinud äh, probleemid. nii ei saa loomulikult lahti kõikidest praktilistest probleemidest, alati on keegi millelegi vastu ja alati tekib mingisuguseid vaidlusi, see on normaalne suhe õiguse ja poliitika vahel. eriti problemaatiline on praeguses olukorras minu arvates see küsimus, kes on need institutsioonid, mis vastutavad õigusaktide muutmise eest, komisjon, nõukogu ja parlament. ja komisjon on ainuke, kellel on algatusõigus. aga mida me näeme praktikas, ja ma usun, et me ütleme seda ka raportis üsna selgelt välja, on see, et komisjon võitleb, vaatamata sellele, et uus volinike kolleegium on väitnud, et läbipaistvus on nende jaoks väga tähtis. aga kui me vaatame komisjoni seisukohti Euroopa kohtus, siis nad tõesti võitlevad selle salastatuse säilimise nimel. Nad isegi püüavad äh, Äh, kehtestada siin nii-öelda salastatuse eeldust avalikkuse eelduse asemel. ja meie küsimus siinkohal on see, et kas see, kas need küsimused peavad saama lahenduse kohtus ja kohus on see, kes viimase sõna ütleb, või peaks toimuma selline avalikum demokraatlik arutelu sellel teemal. ja see on see, mida meie toetaksime, meil on üks konkreetne ettevõte, ettepanek, võib-olla see on kusagil seal tekstis kaduma läinud, aga ettepanek on see, et Euroopa Parlament on viimasel ajal haldusmenetlusega seoses välja pakkunud äh, sellise mm, nii-öelda mudelikavandi ja selle komisjonile saatnud. see on üsna uus äh, viis asjade menetlemiseks ja komisjon ei ole sellega nõus, ütleb, et selline asi ei ole vajalik ja nii edasi. Ähm, parlamendil ei ole formaalselt äh, algatusõigust, aga vähemasti ähm, ta sellisel viisil saab võtta nii-öelda avalikus ruumis selle debati algataja rolli endale ja teine asi, mida me tahaksime tõstatada, sellest ei ole väga palju täna juttu olnud, äh, võib-olla praegu ei ole ka õige koht, aga dokumentide klassifitseerimine ja ma ei pea siin silmas ainult äh, salastatud dokumente, vaid ka need, mis on äh, nii-öelda restricted või äh, Äh, muud dokumendid, mis formaalselt ei ole küll piiratud juurdepääsuga, aga praktiliselt on, äh, ka selle üle peaks toimuma üks debatt. doktor Abasi viitas ka sellele, ehk siis äh, juurdepääsureeglite ja salastatuse reeglite vaheline suhe. aastal kaks tuhat kuusteist on olukord väga palju muutunud võrreldes aastaga kaks tuhat üks, kui see määrus vastu võeti ja ma olen juba mitu aastat tagasi öelnud, et äh, meil oleks vaja Euroopa Liidu äh, salastatud dokumente puudutavate äh, salastatud dokumente puudutav õigusakt, kus väga täpselt määratletakse ära, mis ja millistes piirides saab olla salastatud ja nüüd, mis puudutab neid kolmepoolseid läbirääkimisi, siis see on absoluutselt väga keeruline teema ja ma ei usu, et me pakuksime välja, et Euroopa Parlament peaks olema see ainuke äh, teerajaja, mis oma dokumendid avaks äh,. aga probleem on loomulikult selles, et äh, see protsess meenutab diplomaatilisi läbirääkimisi erinevate osapoolte vahel ja, ja selle olulisus äh, õigusaktide loomises on väga-väga suur. aga probleem on jällegi see seesama äh, lahendus saab olla ainult institutsioonide vaheline, see peab olema institutsioonide vaheline lepe, kolmepoolne, aga siin on jällegi äh, probleem selles, et ilmselt selle sõlmimine ei ole lihtne, kusagilt peab samas alustama. suur tänu professor Köötin proua Leino. ja ma annan nüüd äh, sõna professor Leino Sandbergile. Äh, tahaksin puudutada kahte küsimust, üks puudutab määruse reformimist, siin on oht äh, jah, täiesti olemas. jah, ma öö, olin varem tööl nõukogus ja saan tugineda sellele kogemusele ja pidasime tollal läbirääkimisi ka määruse tuhat nelikümmend üheksa reformise üle ja ma näen ka ohtu sellest, kui protsess käivitatakse, sest praegu ei ole äh, blokeerivat äh, vähemust äh, läbipaistvust pooldavate riikide näol meil olemas nõukogus ja on tõesti suured ohud et kui asi puudutab õigusloomet, e, meil on väga positiivne kohtupraktika küll Euroopa Kohtust, mis tugineb e, konstitutsioonilisele demokraatlikule õigusele, mis kodanikel on, et juurde pääseda dokumentidele, siis paraku see e, revideerimine võib lõpeta millegagi, mis on palju vähem auahne kui kohtupraktika. aga samas komisjon on valmis äh, toetama äh, avalikustamise protsessi. nüüd, mis puudutab haldusküsimusi, see on veel üks teema, mille me tõstatasime. Äh, äh, siin meil on vaja sekkuda seadusandlusega, me näeme, et suur osa Euroopa Komisjoni administratsioonist tegelikult peidab ennast salastatuse äh, Äh, režiimi taha ja üldse nende dokumentidele lähe, lähe, ligi ei pääse ja kohus on toetanud Euroopa Komisjoni siin ja raske on leida juhtumeid, kus Euroopa Komisjon ei ole saanud seda, mida ta on tahtnud kohtult. nii et äh, ainus viis, kuidas äh, sellega nüüd talitada, on seadust muuta. ja eriti pakiline on see rikkumismenetluste valdkonnas Euroopa Liidu piloot äh, Äh, juhtumite vallas, sest need on äh, seadusandlikud teemad, ehkki nad ei ole seadusloome objekt praegu, aga Euroopa Liidu seadusandja tegeleb nendega ja tegemist on küsimustega, millega ka liikmesriikide parlamendid tegelevad. ja on suur oht, et ka liikmesriikide läbipaistvusrežiimid hakkavad kannatama, sest neil on raske Eh, muidu toime tulla Euroopa Kohtu praktikaga, kes on võtnud väga eh, laiapõhjalise seisukoha, et need on salastatuse valdkonnad. ja äh, rahvusvaheliste suhetega on juba näiteid tuua, tõlgendada teistmoodi, uuele tegevuspraktikale tugineda, nagu me oleme TTIP-i puhul juba näinud. on võimalik ka tegutseda ilma seadust muutmata ja ombudsman on siin olnud suureks abiks. nüüd teine teema puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi. ja nõukogu poole pealt ma ka tunnen asju ja Äh, see, mida me kõik arvasime, juhtub Lissaboni lepinguga, juhtus nimelt nõukogu istungid on nüüd avalikud. seadusloome toimub seal avalikult, aga praktikas me näeme, et äh, ikka rohkem ja rohkem äh, kokkuleppeid sõlmitakse Coreperi tasandil ja suletakse ka Coreperi tasandil ja nõukogusse üldse ei jõuagi. ja põhjus on selles, et teatakse, et nõukogu istungid on avalikud ettepanekud, aga Koreperi omad ei ole. ja tuleb mõista, et see, kuidas liikmesriigid seadusandlusega tegelevad ja töötavad, eh, nad vajavad eh, teatud salastatuse ruumi, kus nad saavad kokkuleppeid sõlmida ja nüüd täielikult likvideerida see salastatuse ruum ei ole realistlik, see eksisteeris ja eksisteerib ka tulevikus või öö, nihkub kuhugi mujale, nii et me ei saa seda täielikult kaotada. aga samas on see ka probleem, et suur osa ja kõige otsustavam osa seadusloome protsessist on täiesti suletud avalikkuse silmadele ja see on probleem ka parlamendil, et ei teata, kuidas nõukogus asjad toimuvad, kuidas kolmepoolsed on kulgenud ja ei saa jälgida läbirääkimisi reaalajas. ja see tekitab ka aruandlusega probleeme nõukogule. liikmesriikide parlamendid ei saa korralikult oma tööd teha selle salastatuse tõttu. ja mida mina soovin, on, et peetaks poliitilist arutelu salastatuse raamide üle praegu need Äh, piirid äh, tõmmatud äh, üksikute avalduste alusel, mis on koostatud ametnike poolt ja just nõukogus eriti me näeme, et saadetakse vastuseid kodanikele, kus kodanik lausa süüdistatakse, et need juhivad tähelepanu kõrvale seadusloome protsessilt Äh, aga kodanikel on ju aluslepingu õigus osaleda otsuste langetamisel ja reaalajas, mitte pärast seda, kui juba asjad on ära otsustatud, nii et on vaja äh, tuua välja, äh, millised on need probleemsed valdkonnad ligipääsetavuse seisukohast reaalajas protsessides. suur tänu. ja nüüd järgmisena saab sõna professor Ebesson. on, on mina tahaksin kommenteerida kahte märkust, mis tõstatas eelkõnelejad. kõigepealt infrastruktuuriprojektid. jah, infrastruktuuriprojektid on tõesti aktuaalsed. Orhusi konventsiooniga otseselt seonduvad ja piiriülese kontekstiga seonduvad. infrastruktuuri projekte puhul on oluline Eh, informatsioon nii sel hetkel, kui avalikkus on kaasatud otsuste langetamisse, kui informatsiooni ei ole, ei saa ju see osalus olla eh, korralik. aga juurdepääs peab olema informatsioonile ka eh, ilma viiteta konkreetsele otsuse langetamise protsessile ja Orhusi konventsiooni nõuetes kinnipidamise komisjon on langetanud otsuseid ka infrastruktuuriprojektiga seonduvalt taastuvenergia projektid Euroopa Liidu õiguse alusel, eh, kui võimsaid eh, ülekandeliine juuakse või tegemist on tuuleturbiinidega eh, Itaalias, Prantsusmaal, kohapeal, aga ka Euroopa Liidu tasandil. kõikjal peavad olema kaasatud avalikud asutused mitte ainult ei pea sellega tegema institutsioonid, kes keskkonnaga tegelevad. võib-olla äh, näiteks, et avalikud konkursid on, kui tuleb hoida osa informatsiooni salastatult, aga üldiselt peab informatsioon keskkonnaprojektide kohta olema kättesaadav ja juba algusest peale, et avalikkus saaks osaleda sel hetkel, kui kõik variandid on kaalumisel otsuste langetamise ajal, mitte pärast. ja meie komitee on ka sellega tegelenud ja vaadanud, kus aarhuse nõuetes kinni ei peeta. meie komitee ka leiab, et siseriiklikud heastamismeetmed peavad olema ammendavad ja vajaduse korral mitte ainult haldusprotsessid läbi teha, Äh, vaid ka kohtusse pöörduda ja vajaduse korral juba Euroopa Liidu tasandil, et tõesti hüvitis ka välja makstakse. teine juurdepääs äh, justiitsvaldkonnale. jah, palju me näeme siin probleeme ka liikmesriigi tasandil ja ega ei ole palju seadusi muudetud liikmesriikides et juurdepääs tagada. Rootsi, kust mina tulen, ka kaevati Euroopa kohtusse. see ei olnud küll aluslepinguga vastuolus, vaid eh, kohus leidis, et Orhuse konventsioonist Rootsi õigus ei pidanud kinni ja tuli muuta seadusi. mis puudutab Orhusi konventsiooni rakendamist liikmesriikides, siis Euroopa Liidu õigus ja Euroopa Kohuski on edendanud selle konventsiooni edukat elu rakendamist. ja Rootsi juhtum oli üks selline näide. E, jah, te teate, et on küsitud, kas Euroopa Liit peaks konkreetseid õigusakte vastu võtma selle kohta, et tagada e, juriidilise informatsioonile juurdepääs e, Äh, kaks tuhat kolm tuli ettepanek selle kohta komisjonilt, aga see ei jõu, läinud nõukogus läbi. see puudutas juurdepääsu informatsioonile, avalikkuse osaldamist, osalemist. aga see on endiselt teema, millega komisjon edasi tegeleb. ja ma ei räägi, kas seda on vaja või mitte. meie, on just selline juhtum meie komitees, kus kaevatakse, et Euroopa Liit ei ole seda seadust vastu võtnud. kui õigusakt on vastu võetud Euroopa Liidus, siis on see aidanud konventsiooni paremini rakendada liikmesriikides see puudutab kolme sammast, siis juurdepääs informatsioonile, avalikkuse osalemine ja kohus on ka oma panuse andnud. Äh, et paraneks juurdepääs justiitsinformatsioonile ilma konkreetsete õigusaktide vastuvõtmiseta on see sündinud. Äh, ja nüüd doktor Abasi, jah, ma tänan ma tuleksin laiemate teemade juurde. me rääkisime poliitilistest võitlustest ja juriidilisest nüanssidest, aga oleme ära unustanud, miks üldse on läbipaistvus oluline, miks me tahame, et Euroopa Liit oleks läbipaistev. nii teoorias kui ka praktikas me mõistame, et salastatus loob kahtlustuse õhkkonna ja usaldamatuse õhkkonna ja tekitab ka lahususe institutsioonide vahel, sest ühel on informatsiooni ja teistel ei ole, need jäävad nagu väljaspool seisjaks ja läbipaistvusel on eksistentsiaalne tähtsus. see on see eh, liim, mis eh, hoiab koos eh, selle põhja, maapinna, need on need inimesed, tavalised inimesed ja teiselt poolt see, mis toimub Brüsselis, liimib nagu need kaks poolt kokku. nüüd kolmepoolsed rahvusvahelised läbirääkimised, me kõik mõistame, et et jah, mõnel juhul tuleb seal salastatusest kinni pidada, aga ei tohi minna äh, sellise läbipaistvuse väsimuse lõksu, et selle arutamisega tegelevad ainult bürokraadid, peab ikkagi mõtlema, miks on läbipaistvus oluline. siis ma tulen tagasi TTIP-i läbirääkimiste juurde. me näeme, et see tekitab nii suure rahulolematuse kodanike hulgas, äh, et et läbirääkimisi on saanud see rahulolematus lausa õõnestada. nii et läbipaistvus on oluline ja kui seda ei ole, siis tagajärjed võivad olla üsna saatusliku iseloomuga Euroopa Liidule, nii et seda peab meeles pidama, kui me räägime äh, sellest, et tuleb äh, jälle äh, õiguslike arutelude juurde naasta. suur tänu. paljud teist on rääkinud räägitud usaldusest ja usaldamatusest. võib-olla see teema taandubki sellele vastasseisule ja me näeme ju mitmel pool Euroopas, kui suureks on usaldamatus läinud. ja ei tohi lasta jätkuda sellel usaldamatusel. usaldus peab tugevnema ja paraku praegu valitseb Euroopas usalduse kriis. nüüd hea meelega kuulutan lõppenuks meie arutelu esimese vooru ja annan hea meelega nüüd sõnajärje edasi teise eh, poole eh, vahendajale, minu kolleegile Julia Piterale, loodetavasti ma saan teiega ühineda hiljem täna ja soovin teile edasist huvitavat mõttevahetust. Thank you, madam chair ma tänan. mul on hea meel selle võimaluse üle. modereerin nüüd teist paneeldiskussiooni, mis puudutab infovabadust praktikas. milline on meie ombudsmani roll ja tegevus, mida kodanikuühiskond saab ära teha selles küsimuses ja lõpuks me kuulame, mida on teinud ära viimane eesistuja Euroopa Liidus, Holland ja nüüd ma annan sõna härra Õuriiganile, kes on ombudsmani päringute koordineerimise üksuse juht ja kes tutvustab Euroopa ombudsmani tööd läbipaistvuse vallas, avalikkuse juurdepääsu vallas dokumentidele eh, viimaste päringute järelpärimiste kontekstis. jah, ma tänan. kõigepealt Äh, ma tahan äh, proua Aureli, meie ombudsmani tänu äh, edasi öelda selle eest, et meil on nüüd võimalik oma arvamust avaldada selles väga tähtsas küsimuses. jah, see platvorm, mille parlament annab ja toetus, mille parlament annab, on väga tähtis, et ombudsman saab tõhusalt töötada. ja meie tänu selle eest. enne kui ma tulen konkreetsete küsimuste juurde, tahaksin tulla selle juurde, mida proua esimees Vikström äh, äh, rääkis usaldusest, jah, meil on usalduse kriis ja väga tähtis on, et usaldus jälle üles ehitatakse Euroopa Liidus, äh, usaldus institutsioonide vastu, et see usaldus taastuks meie kodanike meeltesse. aga see tähendab, et meil tuleb tõhusamalt otsuseid langetada ja läbipaistvamad olla Äh, ombudsmanil on siin eriline roll, aluslepingud on andnud talle rolli luua sildu, rajada sildu kodanike ja institutsioonide vahele. ja äh, see, mida räägiti läbipaistvuse tähtsusest, on selge, et läbipaistvus on äh, meie ombudsmani tegevuse ees, eesotsas ja üle kolmekümne protsendi meie järelepärimistest aastast aastasse puudutavad just läbipaistvust, sest see valmistab muret kodanikele. ja kuna kodanikud on mures, siis on ka ombudsman selle pärast mures. juba räägiti sellest, kuivõrd tähtsat rolli etendab seadusandja. meie saame silmad peal hoida, et tõesti seadusandja paneb rõhku läbipaistvusele. aga loomulikult siin on ka ohtusid. me alati jah, loodame, et õigusloome reformini viib meid edasi ja kui praegusi eeskirju hakatakse revideerima, et siis see tõesti on samm edasi ja positiivne areng toimub ja läbipaistvus suureneb ombudsman loomulikult peab kinni pidama praegustest eeskirjadest ja peab tagama, et institutsioonid tõlgendavad neid eeskirju ja rakendavad neid eeskirju võimalikult läbipaistvalt. ja peame ka vaatama kaugemale, kui lihtsalt seaduse raamid ette näevad, et kas annab institutsioonidel rohkem ära teha, et usaldust kodanike hulgas eh, edendada ja ma toon teile mõned näited selle kohta, kuidas seda teha. ja lõpetuseks, eh, mis puudutab kohtu rolli ja ombudsmani rolli. kood loomulikult käsitleb eh, konkreetseid juhtumeid, aga ei saa süsteemseid probleeme käsitleda, vähemasti on tal väga raske seda teha. aga ombudsman ei ole selliste kammitsatega seotud ombudsman saab vaadata süsteemseid asja ja süsteemseid lahendusi välja pakkuda ja anda suuniseid institutsioonidele. ja see on lisaväärtus ombudsmanil töös selles valdkonnas. Need olid üldised märkused, aga nüüd ma tahaksin rääkida paarist konkreetsemast asjast, mis puudutab seda üldist eeldust, et et kas määrus näeb ette erandit ühele või teisele olukorrale ja professor Kõrtsinil oli õigus, kui ta ütles, et see ei ole kirjas seaduses, see on midagi, mille kohus on tuvastanud. ja äh, see äh, üldise eelduse äh, kontseptsioon töötati välja valdkonnas, mis oli selge, seal tol ajal oli üks määrus seadusandjalt, mis ütles, et teatud komplekt dokumente peab jääma salastatuks, näiteks konkurentsiõiguse vallas. ja teiselt poolt on teine dokument, nimelt määrus tuhat nelikümmend üheksa, mis tugineb üldreeglile, et dokumendid tuleb muuta avalikuks, kui ei kohaldu erand. ja kohus siis üritas tasakaalustada ühelt poolt seadusandja tahte mis väljendus kahes erinevas dokumendis. jah, probleem on täiesti aktuaalne, nagu me kuulsime toimub see, et see üldine eeldus tungib nüüd teistesse valdkondadesse, kus ei ole sellist kahest õigusakti, näiteks rikkumismenetlus või dokumendid, mida komisjon koostab äh, selleks, et teha seadusloomelisi ettepanekuid. Äh, jah, üldine eeldus ko kohaldub nüüd ka nendele protsessidele ja see tekitab muret. tahaksin teid teavitada sellest, et ombudsman äh, pöörab eriti tähelepanu just sellele ja kui ta leiab, et institutsioonid üritavad kohaldada seda üldist eeldust nendes valdkondades, kus ei ole selget õigustust selle põhimõtte kohaldamisele, siis ombudsman tõesti äh, küsib selgitust institutsioonidelt ja toon nüüd ühe näite. Äh, viimastel aastatel on ombudsman äh, tegelenud Euroopa Ravimiametiga mis puudutab juurdepääsu kliinilistele uuringutele. Need on väga tähtsad äh, uuringud kodanike jaoks, sest seal on väga täpselt kirjas, miks üks või teine ravim on ohutu ja teda võib kasutada inimestel. meie peal, meie perekondade peal, meie laste peal, sõprade peal. paraku väga vähesed meist ei pea kunagi ravimeid panustama ja me peame usaldama, et ravimid on ohutud ja nende ravimite kohta otsuste langetamise protsess äh, on ka, mida me peame sel juhul usaldama. algselt Euroopa Ravimiamet ütles, et on üldise äh, eelduse põhimõte, mida kohaldatakse ja neid dokumente ei pea avalikustama. nüüd ombudsman asus tegutsema ja väga hea, et Ravimiamet on nüüd taganenud oma esialgsest seisukohast. ja hoopis vastupidisele seisukohale jõudnud. aga läheme edasi, jah, ombudsman tegeleb meil teemadega, nii et muuta nad läbipaistvamaks ja üritab tugineda seejuures seadusele. ja ombudsmani hiljutine otsus teema kohta, mis puudutab juurdepääsu kliiniliste uuringute andmetele ja aruannetele, see oli reumavastase ravimi juhtum, ravimit väga palju müüakse kõikjal maailmas ja leidis ombudsman, et üldine eeldus ei peaks kohalduma ja üldine eeldus on hoopis, et see avalikustamine on üldsuse huvides. ja antud juhul Euroopa Ravimiamet eh, eh, nüüd peab iga kord analüüsima, kas see üldine eeldus äkki on, et hoopis avalikkuse huvi domineerib ja on ülemuslik äh, kommertshuvide üle. see on väga-väga tähtis aspekt, sest kui saab äh, äh, kui me aktsepteerime seda, et on üldine eeldus, et erand kohaldub, siis me peame ka aktsepteerima seda, et teistel puhkudel äh, Äh, teatud kate-, dokumendi kategooriate puhul on üldiseks eelduseks hoopis, et avalikkuse huvides on avalikustamine. ja hiljutine juhtum just nii leidiski. ja ombudsman nüüd tegi väga tugeva avalduse selle kohta, et äh, rahva tervis peab alati öö, äh, olema ülemuslik kommertshuvide üle veel üks aspekt, kus ombudsman on üritanud äh, edasi liikuda läbipaistvuse vallas ja tugineda seejuures seadustele. see puudutab läbipaistvust nende dokumentide osas, mida eurorühm koostab. eurorühm ei ole Euroopa Liidu institutsioon, asutus, üksus ja kui nüüd rangelt asjale läheneda, et lähtume seadusest, siis määrus tuhat nelikümmend üheksa ei kohaldu nendele dokudele, dokumentidele, mis on eurorühma omad, aga kodanikud ütlevad, et see kõik on ikkagi Euroopa, Euroopa Liit ja sellised juriidilised nüansid, isegi kui, kui on juriidiliselt äh, Eh, vettpidavad, ei veena eh, kodanikega loo usaldust, nii et ombudsman koostöö vaimus võttis ühendust eurorühma presidendiga, härra Taisselblumiga ja eh, on hea meel nüüd öelda, et reageering oli väga positiivne. eurorühma president tõesti rõhutas, et nemadki peavad taotlema öö, öö, usaldust ja et kasu on kõigil sellest, kui läbipaistvus suureneb, nii et oldi nõus ja loomulikult juhiti tähelepanu sellele, et reeg-, rangelt võttes juriidilised sätted ei kohaldu eurorühmale, aga nad olid samas valmis äh, kohaldama öö, äh, äh, nende eeskirjade, mis neile ei kohaldu, põhimõtteid nii et nii saab ombudsman talitada, e, mitte nii nagu kohus, kes rangelt vaatab e, juriidilist nüansse. muidugi ombudsman ka vaatab, kas institutsioonid reeglitest kinni peavad, see kuulub e, ombudsmani pädevusse ja sellega tegeldakse väga tõhusalt ja energiliselt. aga saab ka sellest hoopis kaugemale minna. ja nüüd ma toon ühe konkreetse näite mis puudutab e proua Eevi märkust ja juurdepääsu keskkonnaalasele informatsioonile. jah, sellega kolleegid juba põhjalikult tegelesid, aga lihtsalt tahan ombudsmani rollile siin viidata. E, kõigepealt e, meiegi ütlesime keskkonnaalase info kohta, et peab olema üldine eeldus, et e, avalik avalikkuse huvi domineerib avalikustamise avalikustamine on oluline. ja ka kohus on selles suunas läinud oma üldarvamusi koostades ja ombudsmangi on aastaid juba sellele tähelepanu juhtinud. nüüd Äh, konkreetne praktiline probleem, mis puudutab juurdepääsu infole, tuleneb sellest, et mõnikord on see informatsioon liikmesriigi tasandil, teinekord jälle Euroopa Liidu tasandil. ja äh, ombudsmanil Euroopa Liidul on sellised mehhanismid kasutada nagu kohus, aga need hõlmavad ainult neid dokumente, mis on Euroopa Liidu institutsioonide ametite käsutuses aga on mitmed tähtsad eh, dokumente kategooriad, mis kuuluvad eh, ombudsmani mandaadi valda. jah, eh, Euroopa Investeerimispank tihtipeale rahastab selliseid suuri infrastruktuuriprojekte ja peab tagama, et Euroopa Liidu keskkonnanõudeid täidaks kohalikult ja nad saavad liikmesriikidelt dokumente eh, just ühe või teise konkreetse projekti kohta. Eh, näiteks eh, Poolas töötavad kivisöejaamad, nende kohta laekuvad dokumendid Euroopa Investeerimispangale ja kui ombudsman palus, siis EIB e avalikustas need dokumendid. Äh, veel üks keeruline küsimus, aga sedagi tuleb käsitleda. kas komisjon saab kasutada oma rikkumismenetluse õigust liikmesriikide vastu, kes ei avalda informatsiooni, mis puudutavad keskkonda? kaudselt ja sellele juba juhiti tähelepanu, et kui ei ole piisavalt läbipaistvust liikmesriigi tasandil äh, keskkonnainfo osas, siis on raske näha, kuidas liikmesriigid täidavad Euroopa Liidu keskkonnaalaseid õigusakte. ja ei saa ilma läbipaistvusse kontrollida, kas peetakse korralikult kinni nendest seadustest. ja keskkonna vallas on ombudsman ka olnud ühenduses komisjoniga, mis puudutab Äh, keskkonnaalase info avalikustamist tuunipüügi kohta Maltal. Äh, komisjonil on jõustamisvolitused keskkonna vallas ja kalanduses äh, eriti. Need on need valdkonnad, kus institutsioonidel on konkreetne roll etendada ja ka nende käsutuses on dokumendid ja ombudsman vaatab ka, et kõik oma ülesandest kinni pe peaksid korralikult. nüüd eurorühm. ombudsman äh, on ühenduses ka nõukoguga. kui kõneks on äh, dokumendid, äh, millega hinnatakse Euroopa Kohtu kohtunike ametisse nimetamisel kandidatuure väga palju arutatakse selliste isikute ametisse nimetamist. ja siin on küsimus, kui kaugele minna e, juurdepääsuga dokumentidele. Need dokumendid on kirjas, kuidas on hinnatud ühte või teist kandidaati ja ombudsman on juba saavutanud nõusoleku nõukogult, et e, läbipaistvus eeskirjad kehtivad ka nendele dokumentidele. E, nii et kõigepealt eh, on vaja kokku leppida, et läbipaistvusnõuded kohalduvad. Eh, seal alguses argument oli, et artikkel kaks viis viis komitee ei ole nõukogu töörühm, aga nüüd jah, on see kõrvale jäetud, see argument ja leiti, et avalikkuse juurdepääs dokumentidele kohaldub ka sellistele kandidaate puudutavatele dokumentidele ja lõpetuseks ma tean, et aega on vähe ja hea meelega tahaks ka kolleegide ja publiku seisukohti kuulda. aga juurdepääs eh, dokumentidele, mis puudutavad seadusloomet. määrus, eh, rääkides nendest dokumentidest, annab väga eh, laia definitsiooni, et tegemist on dokumentidega, mis puudutavad protsessi, mille kestel võetakse vastu eeskirjad, mis kohalduvad liikmesriikidele. kui niimoodi rangelt võtta, siis puudutab see ka rahvusvahelisi kokkuleppeid. TTIP näiteks on hea naine, näide. sellest tulenevad ju eeskirjad, mis sisuliselt mõjutavad liikmesriike ja kodanikke täpselt samamoodi nagu igasugused õigusaktid nii et on väga tähtis, et need põhimõtted, mis on kirjas määruses, kus öeldakse, et suurem läbipaistvus peab valitsema selliste dokumentide osas, et seda põhimõtet kohaldataks ka nendele rahvusvahelistele läbirääkimistele, mis mõjutavad samamoodi kodanikke ja liikmesriike, nagu näiteks TTIP. ja miks see on nii tähtis, tulemus on ju sama. see on tähtis argument ja teine argument ja see puudutab kolmepoolseid, jah, kolmepoolsed äh, käivad, meil on päring tehtud äh, TTIP-i kohta, oleme andnud omapoolsed soovitused ja meil on hea meel, et Euroopa Komisjon ja teised institutsioonid on nõus sellega, et läbipaistvus peab olema suurem ka TTIP-i läbirääkimistel. nii et juba on arusaamad nihkunud selles vallas. aastaid tagasi ei kujutanuks üldse ette, et sellised dokumendid avalikustatakse, aga nüüd meil on oluliselt dokumente avalikuks tehtud ja äh, süsteemselt ja proaktiivselt on need dokumendid avalikuks saanud. nüüd määrust üks null neli üheksa äh, tegeleb põhimõtteliselt ka äh, juurdepääsu taotlustega dokumentidele ja kui nendest taotlused antakse eitav vastus. me, peab olema mingisugune miinimum äh, künnis igas valdkonnas, miks peaks mingit tegema mingeid päringuid, kui on selge, et dokument peaks olema avalik juba. jah, inimesed loomulikult võivad ka taotleda juurdepääsu, kui nad leiavad, et sellest proaktiivsest avalikustamisest ei ole piisanud. aga see on lähtepunkt ja väga hea, et TTIP-iga on nüüd nii läinud ja ka äh, kolmepoolset äh, läbirääkimistega nii läinud. ombudsman ei ole veel seisukohta lõplikult välja öelnud kolmepäevaste kohta, aga me oleme väga rõõmsad selle üle, ombudsman on väga rõõmus selle üle, et institutsioonid on positiivselt suhelnud ombudsmaniga nõukogult, komisjonilt ja parlamendilt on tulnud arvamused ombudsmanile ja ombudsman on pidanud sidusrühmadega väga äh, tähtsaid konsultatsioone ja tulemuseks on, et liikmesriikideltki on tulnud pöördumised Hollandist, Prantsusmaalt, Ühendkuningriigilt samuti. Nemadki on ju osalised selles protsessis ja mõistavad, kuivõrd oluline on läbipaistvus, et usaldus saaks naasta. ma ei räägi rohkem kolmepoolsetest, sest see on alles käimasolev protsess meil, aga suur tänu võimaluse eest Äh, esitada Emilia O'Reilly seisukohti. suur tänu teile, härra Reagan, nüüd kuulame kaks kodanikuühiskonna ehitajad ära, eh, Euroopa teabele ligipääs ja kõigepealt, eh, kõigepealt saab sõna Helen Labishek platform ask Access, Access of info ja teil on sõna kümneks minutiks. suur tänu teile take this one. Thank you very suur tänu teile, suur tänu petitsioonide komisjonile. kas äh, ma saan ka PowerPointi kasutada? seal on ainult kolm pilti, aga ma alustan. niisiis, äh, suur au on siin olla, äh, kus on nii palju läbi eh, paistvustema eh, ekspert Euroopas ning ma tahaks täiendada siin seda, mida öeldud on mõningate praktiliste näidetega. mul paluti, et ma räägiksin Euroopa Liidust, eh, mis on üks Euroopa kodanikkonna platvorm ning see kavastati ka, eh, ka, käivitati siinsamas kaks tuhat üksteist, mis peaks aitama avalikkusele informatsiooni ligipääseda ning praeguseks äh, on meie poole esitatud üle kolme tuhande taotluse üle terve Euroopa Liidu ning ma sooviksin rõhutada mõningaid selliseid küsimusi, mida oleme teada saanud. kõigepealt on hea see, et äh, oleme ähm, ähm, suutnud taotlejateni viia äh, Ehm, teabe selle kohta, et neil on õigus Euroopa dokumentidele ligi pääseda, Euroopa õigusele, meil on olemas ka online kättesaadav ehm, juhend, ehm, mis seda protsessi peaks lihtsustama, et esitame alati vastused ka meile esitatud küsimuste ja taotlemiste kohta, mis puudutavad läbipaistvust pärast dokumentide avaldamist ning järgides selle kolme tuhande taotluse järgides, kolme tuhat taotlust järgides läbipaistvusprotsessi, siis oleme näinud, kuidas see protsess tegelikkuses toimub. me saime teada, et see ei ole niisama lihtne, kui lihtsalt esitatakse taotlus ja saadetakse vastus, vaid äh, tihtipeale ajakavast ei piita äh,, äh, viivitatakse vastuse saamisega, samuti äh, oleme saanud äh, näiteks ähm, ka äh, puhkusele mineku vastused, kui ametnik on läinud puhkusele, mis on muidugi tõsiseks takistuseks põhiõiguste ähm, kasutamisel ning samuti oleme saanud esitada soovitusi, mõned nende seast on kaasa toonud muutuseid, mõningaid väikeseid muutusi, mõnikord suuri muutusi, näiteks äh, nõukogu muutis äh, oma äh, meilivormi, mis äh, teavitas sõnumi kättesaamisest. samuti suutsime välja selgitada ka süsteemseid probleeme. üks neist, millega praegu tegeleme, on väga suur probleem, mis puudutab, mis puudutab ähm, näiteks ähm, koosolekute protokolli, mida pole lihtsalt olemas ning see on taotlejate jaoks tõsine probleem, on alati või, võimalik taotleda ainult dokumenti, mitte informatsiooni. ning kui soovite näiteks teada, mis toimus äh, otsuselangetusprotsessis, siis ei saa küsida nimekirja toimunud koosolekutest, sest on vähetõenäoline, et selline nimekiri äh, olemas on, nii et äh, kuidas siis teada saada, millal toimusid kohtumised, äh, et äh, Eh, millal eh, esitati teatud dokumendid, eh, eriti just siis, kui protokolli olemas ei ole. meil on olnud näiteid näiteks ka seda, kuidas õigusnõuandeid edastati suuliselt, mis on samuti problemaatiline. oleme näinud ka seda, kuidas kuidas kasutatakse väga suvaliselt eraelulist ettekäänet et Mm, eh, isegi näiteks äh, ametnike nimede küsimuses näeme, et mõnikord seda juhtub, teinekord jällegi mitte e,. Pro, koosolekute protokollide puhul nõukogu juures oleme näinud näiteks seda, kuidas äh, mõningad äh, ametnikud mõningates liikmesriikides palutavad, et äh, nende nimesid avalikule see edastataks, teistele nimesid aga edastatakse, oleme näinud absurdseid juhtumeid selle kohta, kus osalised ühes kohtumisel äh, kus äh, oli jäetud äh, tühjaks Läti ombudsmani nimi, see peaks olema avalik info, miks peaks olema see äh, välja jäetud koosolekul osalejate nimekirjast lihtsalt isikuandmete kaitsemise sildi all? meie sellest aru ei saa, väga raske on aru saada, kui tihti seda juhtub, kuid näeme, et seda siiski üsnagi tihti juhtub. see Eh, oli eh, osa siis sellest, mis puudutas eh, teabele ligipääsu ning teine negatiivne aspekt, järgmine slaid. see on minu üheksanda mai kingitus, Euroopa kingitus, mis tuli meie kontorisse, mis sisaldab selgitusi selle kohta, kuidas sisestada andmeid Euroopa Komisjoni andebaasi ma tulen selle juurde kohe tagasi, kuid eh, märkusena selle kohta veel, et võib-olla eh, sellele eh, va-, selle vastulöögiga seoses, selle vastumeelsusega seoses, kui soovida läbipaistev olla, oleme näinud, et Euroopa Komisjon rõhutab nüüd seda, et iga taotleja postiaadress oleks olemas, kes vähegi soovib taotleda eh, ligipääsu dokumentidele ning seda kahel põhjusel. kõigepealt see, et eh, tahetakse teada, kas on tegemist tegelike taotlejatega, eh, kuigi kuidas see on seotud nende postiaadressiga, pole eriti selge ning teiseks soovitakse mingisugustki õiguslikku garantiid informatsiooni edastamisel nii et see informatsioon saadetakse meili teel ja võib-olla siis äh, nädal, kümme päeva hiljem või pisut kiiremini, kui see saadetakse DHL-iga, saadetakse info ähm, kontorisse või äh, kodaniku koduaadressile või vabaühenduse aadressile või ajakirjanikule. meie seisukohast lähtudes suud-, suurendab see õiguslikku ebakindlust, sest mina pole sugugi veendunud äh, võttes ähm, arvesse, kui ma soovin esitada näiteks vastulause apellatsiooni, kas ma peaksin võtma selle tähe, äh, selle äh, ka seoses äh, selle vaidlustamiseks selle kuupäeva, mil ma sain meili või selle, kui ma sain ähm, kirjaliku teate ning ük, seega üks väljakutsetest, kui räägime ligipääsust Euroopa dokumentidele, siis kuidas on meil võimalik saada kahekümne esimese sajandi lahendusi sellisele elementaarsele eh, asjale nagu kommunikatsioon eh, avalikkuse esindaja ja Euroopa institutsioonide vahel, sest see läbipaistvus eh, ongi ju tegelikult side kodaniku ja institutsioonide vahel. kui see on lihtsalt nii keeruline esitada, kui me soovime esitada lihtsalt taotluse taotluse ning kas meili teel või mitte, et me saame vastuse posti teel, peaks mõtlema välja, kuidas oleks võimalik lihtsam süsteem luua Eh, informatsiooni eh, taotlemiseks ja, ja kuidas eh, oleks võimalik edastada informatsiooni võimalikult lihtsalt kõigile viiesajale miljonile Euroopa kodanikule. ma hüppan nüüd teiste praktiliste juhtumite juurde, mis illustreerivad samuti osa problemaatikat. meie oma platvormil leiame et viiskümmend kuni seitsekümmend protsenti taotlustest saavad vastused enam-vähem rahuldavalt, pisut vähem, äh, väiksemaarvuliselt kui teiste äh, institutsioonide pakutud andmed äh, positiivsete vastuste kohta, kuid näeme siiski suuri väljakutseid tundlikemates küsimustes, oleme kuulnud näiteks äh, kohtunike ametisse nimetamise küsimustes Euroopa Kohtusse oleme nüüd äh, saanud teada, et meil on õigus seda infot küsida. me oleme küsinud, me ei ole vastust saanud ning äh, nüüd me apelleerime selle otsuse kohta. nüüd TTIP ja selle läbirääkimise protsessi, kus näiteks TTIP teemaline otsus, äh, milline informatsioon peaks olema kättesaadav, ähm, kust see üldse otsustatakse, kas Euroopa Liidust, äh, kahekümne kaheksast liikmesriigis või hoopis surutakse see peale Euroopa Liidule äh, väljaspoolt ehk siis selle puhul Ameerika Ühendriikide pool? ning tegemist on siin erinevate läbipaistvusrežiimidega ja see on veel üks meie paljudest väljakutsetest ning äh, meie siin äh, küsimus, äh, ähm, see pilt, mida siin näeme, oli vastuseks küsimusele, kuidas andmebaas toimib ning volinikel on näiteks oma reisikulutuste katmise osas näiteks oleme näinud, et see on üsnagi lihtne taotlus ja näeme, Äh, äh, põhimõtteliselt võib küsida, kui suured kulud, kõrged kulud on ühel komisjoni liikmele, äh, kuid see tundub lihtne olevat meie üllatuseks, aga ei, meile keelati vastamast, lihtsalt vastati aastaste kulude kohta ja sellega ei ole mingit apellatsiooni õig-, võimalust, sest mingisugust konkreetset dokumenti ei ole. nüüd ma viimased kuud olen tegelenud sellega, et ma olen äh, Eh, üritanud aru saada, kuidas seda informatsiooni talletatakse ja kas on võimalik eh, konkreetselt eh, andmeid saada reisikulude ja, ja muude kulude kohta. mulle öeldi, et see võtaks kaheksakümmend kolm päeva tööpäeva, et erastad, eraldada see eh, informatsioon erainformatsioonist, mida salvestatakse samas eh, kohas. seda ei saa lihtsalt üle tuua Excelisse ja edastada. ning mis puudutab andme säilitamist, siis on selgelt probleem ka sellega, kuidas informatsiooni säilitatakse ja salvestatakse. kui põhiinformatsioon, mis eh, võimaldab äh, kontrollida avaliku raha kulutamist, mis paljudes liikmesriikides on üsnagi kergesti kättesaadav, kui palju näiteks minister selles või teises küsimuses raha kulutas, kas on tõesti eh, nii raske erastada, eh, eraldada sellest eh, erainformatsioon nagu näiteks pangaandmed? ning praegusel hetkel on tuldud nii-öelda vahepealse lahenduseni kahe nädala ulatuses andmed esitatakse Ähm, ja see kõik on, selleni jõudmiseks on mul läinud umbes kaks äh, kuud aega ja ma ei ole endiselt lähemale jõudnud sellele, kuidas Euroopa kõrgeimad ametnikud oma äh, avalikku raha kulutavad, see on suur väljakutse ning veel viimane väljakutse, mis on öö, ähm, öö, äh, väga päevakohane. viimastel päevadel olete näinud seda vastuolulist äh, plakatit, mis kujutab ähm, äh, siis pagulaste sissevoolu Euroopa Liitu, mis on tekitanud Euroopa referendumi äh, juures tohutut vastuolu. mina ju posti teel juba hääletasin ja kui kokkulepped Euroopa, kui lõpp sõlmiti kokkulepe Euroopa Liidu ja Türgi vahel märtsikuus, siis äh, me olime selle pärast üsna mures ja kuulasime ka arutelu selle kokkuleppe sõlmimise legaalsusest, siis leidsime, et oleks hea ka äh, õigusnõu saada selle puhul. teame, et on olemas kohtupraktika, teame aga tihtipeale, et väga raske on õigusalast nõuannet äh, saada, palusime seda ja mulle öeldi, meile öeldi, et see ei ole võimalik, sest äh, lepingud pole sõlmitud. ma ei tea, kui paljud inimesed saavad äh, sellest äh, aru siin, et mingisugust kokkulepet ei sõlmitud peale pressi esitatud avalduse lepingut ei ole sõlmitud. seda te ei, sellest ei saaks te aru, kui te loete ajalehti või kuulate raadiot näiteks kuulates. eile BBC raadiot räägiti Äh, samuti äh, Türgi ja Euroopa Liidu vahelist äh, vahelisest lepingust kahe, kakskümmend kuus liikmesriiki siis avaldatavat ajalehte rääkis Türgi lep,, rääkis Türgi lepingust, aga mitte mingit dokumenti selle kohta pole. hoolimata sellest midagi siiski märtsis juhtus ja langetati mingisuguseid otsuseid Euroopa Liidu raha kasutamiseks, seega palusime õiguslikku nõustamist Äh, selle, kogu selle protsessi kohta on varem äh, toim-, sõlmitud lepped Euroopa Liidu ja Türgi vahel ning alles hiljuti äh, keelduti komisjoni poolsest õigusnõustamisest, kasutades kolme erandivõimalust. kõigepealt siis rahvusvaheliste suhete osas, otsuslangetusprotsessi osas ning samuti ka toimuvate kohtuprotsesside kaitsmise kohta ning äh, me praegu teeme koostööd äh, mm, pro bono töötavate advokaatidega, et äh, esitada edasi kaebus selle keeldumise kohta. ning mis puudutab nüüd läbipaistvust, siis selle aluseks on seesama usaldusküsimus, millest räägime TTIP ja teiste näidete puhul. ma hakkan kohe lõpetama Euroopa Liidu kodanike seisukohalt äh, nüüd selles keerulises vastuolulises äh, küsimuses, äh, kuidas see, selle kohta võttes arvesse, kuidas neid on ähm, koheldud, siis on tohutult palju levitatud valeinfot selle kohta, mida Euroopa Liit tegelikult teeb ja mil, kui suur on tegelikult pagulaste oht ja selle kohta on hirmu õhutatud juba aastaid. Euroopa äh, kodanikud soovivad teada saada, mis tegelikult toimub, milles kokku lepiti, kuidas äh, raha kulutatakse, mis eelarvest see tuleb ja mm, seda infot on väga raske saada ning mis puudutab nüüd äh, seda, kuidas koheldakse pagulasi, see rõhutab seda, kuidas, milliseid probleeme on vaja lahendada läbipaistvuse suurendamaks ja olemasolevaid reegleid parandada ning äh, selleks äh, on äh, läbipaistvus ja vastutus väga olulised, sest nende puudumine teeb kahju kogu Euroopa projektile suur tänu teile ja nüüd äh, spetsiifilisemastes küsimustes äh, sooviksin äh, anda sõna Anais Berthiele ja tema on samuti esitanud ühe petitsiooni, mida meie komisjon on tegelenud. Teil on kümme minutit, proua Bertsi. suur tänu teile kõigepealt suur tänu selle eest, et me siia kutsusite ja andsite mulle võimaluse äh, meie petitsioonist rääkida. ma tahaksin reageerida ka sellele, mida siin varasemalt öeldi äh, selle kohta, mis puudutab äh, määrust tuhat nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks, mis on, mis on oluline selleks, et kodanikud oleks teadlikumad Euroopa otsustuslangetusprotsessist ja võttes arvesse ka seda, et määrus tuhat nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks võeti vastu aastal kaks tuhat üks ja sellega seoses on äh, tõesti äh, oluline seda muuta ja ja eh, ma tulen nüüd selle eh, juurde tagasi hiljem, mis ma praegu ütlesin. niisiis, eh, me tegime petitsiooni meil teie komisjonile juba tükk aega tagasi, kaks tuhat kaksteist ja see Eh, puudutas eh, kolmeteistkümnet küsimust Euroopa Komisjoni kohta, kes ei täitnud eh, teatud nõudmisi, määrust tuhat nelikümmend üheksa ega Arhusi konventsiooni mitte, nõudmisi mitte. nagu enamus teie seast teavad, õigus ligipääsule seda rakendati Arhusi määrusega kolmteist kuuskümmend seitse murd kaks tuhat kuus, mis Eh, tähendab siis seda, et Arhusi konventsioon eh, laieneb Euroopa institutsioonidele, ametitele ja eh, asutustele ning see annab laiapõhjalise definitsiooni keskkonnaküsimustele, keskkonna definitsioonile. see on tõesti väga laiapõhjaline definitsioon. ja see ei puuduta mitte ainult pinnast, õhku või vett, vaid palju enamat ja sealhulgas konventsioon läheb veelgi kaugemale, see puudutab ka jäätmeid ja emissioone ning äh, see on seega, äh, seega on sellel konventsioonil väga oluline roll, kuid äh, see, kuidas määrust rakendatakse Euroopa institutsioonide tasandil et seoses eranditega ligipääsu koht, küsimustes, siis ta praktiliselt see viitab määrusele tuhat nelikümmend üheksa ja see tähendab siis seda, et tegelikult teabevabaduse, teabevabaduse määrust ei rakendata korrektselt. ehk siis see tähendab seda, et kui esitatakse taotlus selle kohta, Eh, siis eh, põhimõtteliselt võidakse kasutada erandeid määrusest tuhat nelikümmend üheksa, et eitavalt vastata. ning eh, need on ka küsimused, mille me siis tõstatasime ja need on need, mis meie meelest rikuvad Arhusi konventsiooni. esimesed põhilised on need on võimalik eh, seega eh, teabele ligipääsust, eh, ligipääsu keelata näiteks kommertshuvide kaitseks. kui loete artiklit nelikümmend neli Anfisi konventsioonis, siis see võimaldab ehm, institutsioonidel ligipääsu dokumentidele keelata, kui see võib kahjustada näiteks kaubandus saladust ja mis äh, Ehm, võimaldab ehm, keelduda info jagamisest ehm, legitiimsete majandushuvide kaitseks, mis langevad seaduse kaitse alla. mis asi on eh, legitiimne majandushuvi, mida kaitseb seadus? seda pole määruses näiteks öeldud. ja kaubandushuvide kaitse on üks eh, kõige kasutatavamaid põhjendusi Euroopa Komisjoni poolt artikkel nelikümmend kolm mainitakse seda otsuse langetusprotsessi juures ning seda on juba kasutatud selleks lihtsalt, et ettevõtte mainet kaitsta. keeldudes näiteks äh, vastamast küsimusele, milline on mõju keskkonnale ja näiteks rahva tervisele, äh, sest see võiks kahjustada ettevõtte mainet. see ei ole meie meelest legitiimne majandushuvi me kui on olemas keskkonnaalane teave, mis peaks olema avalikkusele kättesaadav, siis ei tohi seda, sellest keelduda lihtsalt ettevõtte maine kaitseks. teine erand, mis äh, on äh, mainitud selles määruses, on finants, rahandus ja majanduspoliitika äh, kaitse, kas Euroopa Liidus või liikmesriigis, seda pole sätestatud Arhusi konventsioonis ning komisjon on tunnistanud, et see on problemaatiline, kuid nad ei soovi selle küsimusega tegeleda. ning see äh, on äh, näiteks äh, tekitanud ka kohtupraktika juba IFA kaks siis V puhul, mis on loomakaitsega tegelev vabaühendus ja siin oli tõesti keskkonnaalane Ehm, informatsioon, mille, mille edastamisest keelduti. E, ja koh-, Euroopa Kohus ütles, et seda pole sätestatud Orhusi konventsioonis, seega sellealast teavet ei tohiks varjata. veel üks erand e, ehm, puudutab siis kriminaaluurimise või distsiplinaaruurimise e, protsessi kriminaal- või distsiplinaaruurimist. see ei ole üldse sama asi, Euroopa Komisjon ei vii läbi kriminaaluurimist ega eh, distsiplinaarmenetlusi ning eh, eh, Eh, tihtipeale varjatakse eh, informatsiooni eh, põhjustel, mis ei ole seotud ei ühe ega teise see küsimusega ning on vastatud ka sellega, et Arhusi konventsioon ei ole suunatud Euroopa institutsioonidele või liikmesriikidele ja sellega seoses võtta arvesse Euroopa institutsioonide spetsiifilisust. võib-olla on, milline on õiguse äh, lik põhjendus, aga igatahes on see eh, põhje, igatahes on sellised eh, põhjendused õiguslikult väga kahtlased, sest öeldakse, et eh, rahvusvahelise konventsiooni ehm, osalised, allakirjutanud ei saa oma seadu-, vastu võtta seadusi, mis on vastuolus selle konventsiooniga. ning see on õiguslikult siduv Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide jaoks samuti. teine erinevus on ka selles, et Eh, siin viidatakse eh, absoluutsetele kohustustele, öeldakse, et eh, siin räägitakse absoluutsetest eranditest, kasutatakse sõna shall ja may. ning see võib muidugi olukorda muuta. ja oleks tore, kui meie petitsiooniga lõpuks hakatakse tegelema ja, ole, ja kui me teaks, et mida petitsioonide komisjon sellest asjast arvab, esitasime ka äh, äh, mitte täitmise äh, küsimuse tõstatasime seoses äh, määrusega tuhat nelikümmend üheksa, sest äh, praegusel hetkel kasutatakse seda, sealseid sätteid pidevalt süstemaatiliselt selleks, et venitada äh, vastuse eh, andmisega, mis tuleb anda esimese kahe nädala jooksul. see, sel ajal Euroopa ombudsman oli selle küsimusega juba tegelenud ning eh, see loomulikult eh, ei lase ka avalikkusel õigeaegselt, õigeaegselt küsimustele vastuseid saada. oluline on teada ka seda, et kui me petitsiooni esitasime, siis määrus tuhat nelikümmend üheksa teabevabadusest, teabele ligipääsust oli äh, arutelu all ning väide see, selleks äh, ka mitte edasi tegelemiseks oli see, et äh, komisjoni et soov oli konfidentsiaalsuse suurendamine ja äh, muus osas mingisuguseid parandusi ei toimunud. ma ei saa aru, miks äh, praeguseks pole olukord paranenud. praegusel hetkel pole olukord äh, paranenud, vastupidi, komisjoni ettepanek on lihtsalt meenutus selle kohta, et äh, on olemas definitsioon dokumendis, mis on tõesti hea definitsioon, kõik on selles dokumendis juba ära öeldud ja ka määruses äh, ja äh, praegusel hetkel on hea definitsioon juba olemas, komisjon äh, soovis eh, piirata eh, dokumentide kategooriaid, millele avalikkusel oleks ligipääs, eh, nad soovisid rohkem erandeid menetlusprotsessi ja lõpuks soovisid nad ka pikendada ajapiiranguid, mille kohaselt nad pidid peatlustele vastama. kõik ettepanekud olid seotud konfidentsiaalsuse suurendamiseks, mis võiks neid veenda praegusel hetkel, et nad tegelikult teistmoodi teeks. ma ei näe eh, kuidagi, et eh, teenistujad komisjonis teistsuguse käitumismudeli üle võtaks. Euroopa Parlament, miks kogu protsess siin pidurdus? võib-olla vabaühendustele saab see uue hoo sisse, aga eh, seda sellepärast, et oli selline raportöör, kelle nimi oli Michael Cashman, kes võitles läbipaistvuse eest eh, ja eh, kes võitles iga sõna eest. see ei oleks praegusel hetkel tingimata nii, kui oleks selline raportöör parlamendi poolt, kes ei toetaks läbipaistvust, läheks asi veelgi hullemaks ning nõukogu, nagu seda siin juba öeldud on, üritas eh, kohtupraktikast mööda hiilida, mis toetas läbipaistvust Eh, ehk siis, eh, et eh, ei oleks avalikkusel ligipääsu õigusnõustamisele nõukogu õiguse, õigusteenistuse poolt, see on suur samm tagasi ning Euroopa Investeerimispangalt näiteks neil nende esindajad tegid lobitööd et, saadikutega, et nad äh, Eh, nad muudaks administratiivseid kohustusi, mis nähakse ette ähm, ähm, lepingutes, ehk siis et, et, ehm, et, et, et eh, määrus tuhat nelikümmend üheksa ei laieneks selliste küsimustele. igatahes eh, ma arvan, et kui praegusel hetkel sellega tegeledaks, siis ei oleks reaktsioon sama sugugi parem. ning mis puudutab nüüd komisjoni parema seadustöö õigusloome agendat, siis kas selle tulemuseks on läbipaistvam Euroopa Liit, leiame ilmselt kõik, et nii see ei ole. vastupidiselt sellele, mida komisjon ütles, me kõik teame, ka komisjon teab, et asi pole selles, et Euroopa Komisjon või Euroopa Liit muudetakse läbipaistvamaks, vaid üritatakse lihtsalt vähem seadusi vastu võtta, muuhulgas ka keskkonnaküsimustes ja nagu siin juba öeldud on, mõjuhinnangut, mis on väga vastuoluline tegevus, aitab komisjonile võimaluse otsustada, äh, kas võtta vastu äh, õigusloomelisi otsuseid või mitte ning Euroopa Kohtus on praegusel hetkel protsess pooleli ning õnneks äh, on kohus otsustanud ka mõjuhinnangute juures garanteerida teabevabaduse ja äh, samuti puudutab see variraportööride kohtumist Euroopa Parlamendis, sest ka Euroopa Parlament peab samuti tegema edusamme läbipaistvuse suurendamises otsuslangetusprotsessides, variraportööride kohtumised, kus võetakse vastu kompromissmuudatusettepanekud, mis hääletatakse hiljem komisjonides, praegusel hetkel on need salastatud, kolmepoolsed läbirääkimised on salastatud ja see ei puuduta siin mitte ainult Euroopa Parlamendi suurendatud läbipaistvuse, vaid ka komisjon ja nõukogu, nende kohta võib sama öelda, see on täiesti arusaamatu. Euroopa Parlament võttis ka vastu resolutsiooni, mis eh, eh, palus, et eh, kolmepoolsed läbirääkimised oleks avalikkusele avatud, kuid õnnetuseks isegi Euroopa Parlament ei täida omaenda resolutsiooni ettepanekut. ning näeme ka seda, et teadusuuringud, mis tööstuse poolt koostatakse, mis eh, on suunatud EFSA-le, mis puudutab komisjoni poolt vastuvõetavaid otsuseid, eh, kas mingid toiduained pääsevad turule või mitte, ka need on endiselt salastatud. Eh, ja näiteks aina rohkem pakutakse välja äh, luge, äh, lugemisruumide kasutamist, mis ei ole reeglitele vastav, mis ei ole määrusele tuhat nelikümmend üheksa vastav, sest on äärmiselt oluline, et ka iseseisvad teadlased saaksid äh, ähm, saaksid üle vaadata need teadusanalüüsid, keemilised analüüsid, mis on tehtud, aga seda EFSA just nimelt soovib teha, nii et veel üks näide ja ka põhjus, miks äh, selle äh, määruse parandamisega ei kiirustata, et kui on olemas selline läbipaistvuspoliitika, et kui te vaatate näiteks Euroopa Investeerimispanka, mis äh, oma läbipaistvuspoliitika üle vaatas möödunud aastal ja siis nad on Eh, konfidentsiaalsuspresumptsiooni oma poliitikasse paika pannud ning eh, see on siis see, kuhu see määrus on omadega jõudnud, ehk siis konfidentsiaalsust soovitakse, soovitakse suurendada, mitte läbipaistvust. ja teine oluline element praeguses faasis on, eh, see võeti vastu kaks kuud tagasi aprillis, mis puudutab kaubandus, kaubandussaladuse kaitset, mis suurendab äh, siis äh, ka kaubanduslepingute, äh, lepingute konfidentsiaalsust. ja see puudutab ka näiteks keskkonna, keskkonnaalase informatsiooni kaitsemist seal sellise otsusega ning äh, oleks vaja, et nõutaks Orhusi konventsiooni rakendamist mitte ainult roheliste, vaid kõigi poolt, sest komisjon ei mõelnud kon-, Orhusi konventsiooni peale, aga saadikud ei mõelnud samuti ning on olemas säte, et eh, näiteks eh, andmed eh, missioonide kohta ei tohi salastatuks jääda, aga direktiivis ei ole seda sõnagi räägitud, me nõudselesime selle eest, eh, see muudatusettepanek esitati, selle kohta nõukogu oli vastu ning nüüd ühes põhjenduspunktis eh, mainitakse lõpuks õigust eh, teabele, kuid sellest ei piisa. ja see direktiiv peaks suurendama äh, Äh, tööstusvõimelusi koost-, kohtu poole pöörduda äh, kõik, iga kord, kuni tundub, et keegi äh, lepinguid, kaubanduslepinguid, salastatust rikub. aga praegusel hetkel on igatahes nii, et ajakirjanikud ja vabaühendused on, vabaühendused ei julge enam kohtu poole pöörduda nii et siin on topeltstandarditega tegemist. praegusel hetkel on eesmärgiks äh, õig-, garanteerida tööstusele võimalus äh, kaevata kohtusse inimesed, kes andmeid levitavad ja komisjon on vastu, keelanud on vastu võtmast äh, vastu, vastu direktiiv õiguse kohta pöörduda kohtusse keskkonnaküsimustes ning võetakse ainult vastu suunised, mis ei ole sugugi õiguslikult siduvad võttes aluseks ainult Euroopa eh, kohtu, kohtupraktika, eh, siis ka nemad ei võta oma tegevuse aluseks eh, Arhusi konventsiooni jõustamiskomitee otsused, nii et mit, me peame mõtlema tõesti põhi, sügavalt selle peale, kuidas me soovitud tulemusteni jõuame ning veel kaks sõna selle kohta, kuidas edasi liikuda, pole mõtet seda määrust tuhat nelikümmend üheksa üle vaadata, kuid selle rakendamine peab olema parem. see peab äh, olema õiguslikult paremini tõlgendatav ja selle, seda on võimalik üle vaadata ja äh, see peaks olema kooskõlas ka Orhusi konventsiooniga Äh, meie leiame, et meil on õiguslik alus äh, vähemalt äh, õigus andmetele ligipääsu kohaks, kohta, et see määrus oleks lõpuks ometi kooskõlas olulise konventsiooniga ja et oleks võimalik ka, ähm, ka õigus informatsiooni saada ja kohtu poole pöörduda kui see vajalikuks osutub. suur tänu, proua Bertie ja meie viimane kõneleja esindab äh, Hollandi eesistujat. tere tulemast, Marietta Sherman, kes on Hollandi alalise esinduse juriidiline nõustaja. ja teie Hollandi eesistuja on ju äh, liikunud äh, suurema läbipaistvuse suunas. suur tänu, proua esimees, daamid ja härrad, mul on au täna siin olla ja rääkida paar sõna sellest, kuidas äh, Hollandi eesistuja püüab suurendada Euroopa otsustamisprotsessi läbipaistvust. see on meie jaoks väga äh, kallis teema ja ka väga oluline, nagu täna kuulamine näitab. nagu eelkõnelejad on öelnud, usaldus Euroopa Liidu vastu ja selle legaalse äh, äh, usutavuse tagamine on väga olulised. inimesed peavad usaldama Euroopa Liitu selleks, et seda toetada ja usaldus ärateenimiseks on vaja olla avatud ja läbipaistev. Hollandi eesistumise aja lõpuni on jäänud vaid paar päeva, kuid me jääme selle juurde, et püüame äh, suurendada Euroopa Liidu otsustusprotsessi läbipaistvust ja legitiimsust. me püüame tegutseda samm-sammult ja tagada äh, tasakaalu läbipaistvuse, äh, konfidentsiaalsuse ja tõhususe vahel. me ei tahtnud läbi viia revolutsiooni, me tahtsime olla pragmaatilised Äh, ja järjekindlad, tehes koostööd äh, liikmesriikide ja kõigi institutsioonidega. aga enne, kui tutvustan seda järk-järgulist lähenemist äh, lähemalt, paar sõna läbipaistvusest kui mõistest. ma rõhutaksin, et läbipaistev me, läbipaistvus meie jaoks ei piirdu ka dokumentide juurdepääsetavusega küsimus on ka selles, kui lihtne on infot leida ja kas see info on arusaadav. nii et äh, see puudutab ka pakutava info jälgitavust ja kasutajasõbralikkust. internetis on tänapäeval väga palju infot varem kui kunagi varem, võib võib rohkem kui kunagi varem, võib-olla isegi liiga palju. ja kui infot on niivõrd palju, on oluline võtta aega selgitada ka seda infot, mis on juba avalik. et olla rohkem läbipaistev, on Euroopa üha rohkem tegelenud sellega, et infot korrastada ja selgitada. Euroopa Liit tegelikult on juba üsna läbipaistev, aga kahjuks seda ei nähta sellisena ja küsimus ei olegi äh, äh, selles, kas süüdistused vastavad tõele, oluline on see, kuidas inimesed Euroopa Liitu tajuvad. ja seega on oluline tagada info arusaadavus. ja teine aspekt, mis on läbipaistvuse juures oluline, on see, et me peame silmas pidama ka selle piire. ükskõik millistest läbirääkimistest me räägime, ka Euroopa Liidu õigusaktide sõnastamise protsessist alati on vaja teatavat konfidentsiaalsust, et testida erinevaid ähm, variante. kui ma võin kasutada jalgpallivõrdlust, siis, siis äh, ka äh, jalgpallimeeskonna treener ei avalda oma strateegiat enne mängu, nii et äh, me peame tagama selle tasakaalu äh, läbipaistvuse, konfidentsiaalsuse ja mõistlikkuse vahel Holland on võtnud oma samme tihedas koostöös institutsioonide ja liikmesriikidega, mõnikord on need sammud olnud väikesed, aga me oleme need teinud. kõik on nõus sellega, et Euroopa Liit peab olema läbipaistev, seda mõtet toetavad kõik liikmesriigid ja üks viimatisi näiteid selleks on läbipaistvuse roll äh, parema õigusloome institutsioonide vahelises leppes, see näitab, et liikmesriigid soobiv, soovivad läbipaistvust suurendada. aga liikmesriikidel on siinkohal erinevaid seisukohti ja muresid just selles osas, millises vormis võib seda läbipaistvust arendada, kui kaugele me võime minna läbipaistvus on osa Hollandi kultuurist, see on meie tööviis me oleme edumeelne selles vallas, meid peetakse edumeelseks ja me ei ole selles osas üksi. juunis kaks tuhat viisteist koostasime äh, ühtse töödokumendi mitme äh, liikmesriigi Taani, Eesti, Sloveenia, Rootsi ja see läbipaistvusdokument äh, määratleb meie tööviisi eesistumiste käigus. aga milline on siis see Hollandi järk-järguline äh, lähenemine? Äh, esiteks, me täidame ise oma sõnu. kui esimesel juulil lõpeb Hollandi eesistumine, siis äh, avalikustatakse täielikult eesistumise eelarve, samuti alaline esindaja, tema asetäitja ja äh, poliitilise ja julgeolekukomitee esindaja avaldavad äh, pidevalt valiku oma kohtumistest äh, eesistumise veebilehel, see annab huvitavat infot ka sidusrühmadele. esimest äh, me, me korraldasime ka ühe ürituse äh, T-Campisis ja me kutsusime idufirmasid üles arendama äppe, mis muudaks Euroopa äh, <clears throat> õigusloome protsessi, me korraldasime ka sellise diplohäki äh,, see on siis äh, koht, kuhu äh, tulevad kokku äh, diplomaadid ja IT-spetsialistid selleks, et arendada vastavaid äppe ja Euroopas toimus samuti diplohack kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal aprillil. ja juunikuus korraldasime me nii-öelda mittekonverentsi, unconference ja äh, unconference tähendab seda, et meie määrasime ainult teema äh, läbipaistvus diplomaatias ja kogu sisu jäi osalejate kanda äh, meil tuli kokku poliitikuid, vabaühendusi, kodanikke, IT-spetsialiste, kõiki huvitas äh, läbipaistvuse teema. Äh, ja meil tekkis väga avatud äh, dialoog Euroopa Liidu läbipaistvuse teemal. kuulutati välja ka meie ähm, võistluse võitja, see oli äpp, mille nimi oli Consilium Phone Äh, see äh, RÄP äpp toob välja kõik otsused, mis äh, konkreetses nõukogus vastu võetakse, sealhulgas ka A-punktid, nii et ei ole võima-, ei ole vajalik enam äh, protokollides kaevata äh,. ja seda arendatakse ka edasi. meil on ka veel lühike video, mida tahaksin teile näidata sellesama mittekonverentsi teemal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 to continue after äh, aga veel meie järk-järgulisest lähenemisest, praktiline pool. Äh, meil on äh, infotöörühma päevakorda pandud punkt selle kohta, millised dokumendid on limitee dokumendid nõukogu töös. me Äh, taipasime, kui me eesistumist alustasime, siis me ei teadnud, milliste kriteeriumide alusel seda limitee äh, piirangut peale pandi ja, ja ka millal see ära võetakse, nii et me algatasime arutelu nende kriteeriumite üle, äh, millistel piir, millistel tingimustel ja millal või mis ajaks see piirang peale pannakse ja me ka algatasime selle, et kohe, kui dokumendid on Koreperis läbi arutatud, Äh, tuleb see piirang ära võtta. Äh, samuti saatis nõukogu sekretäriaat laiali äh, teabedokumendid teabe kohta ja sealt me saime teada, et kaks kolmandikku mm, dokumentidest, nõukogu dokumentidest on avalikud registris ja ja ka kõik töödokumendid, mis tulevad nõukogusse arutelude käigus, peavad olema nii-öelda ST dokumendid, mis lähevad nõukogu registrisse. nii et äh, ka kõik liikmesriikide poolt esitatud töödokumendid ei ole selles mõttes sala, salajased, et äh, nende olemasolu on registrist näha kui äh, keegi soovib juurdepääsu limitee, Eh, dokumendile, siis eh, seda hinnatakse igal juhul eraldi, eh, arvesse võetakse taotluse põhjendatust, dokumendi sisu ja ka dokumendi allikat, kas tegemist on kolmanda isiku dokumendiga. kaheksakümmend protsenti piiratud juurdepääsuga dokumentidest on seotud Äh, nendest äh, dokumentidest, mis aastal kaks tuhat viisteist oli piiratud nendest, nendest kaheksakümmend üheksa protsenti avalikustatakse äh, määrusega tuhat nelikümmend üheksa kooskõlas. samuti võtab nõukogu arves Accessing for Europe kaasust Euroopa Kohtust ja seda lahendu-, lahendust ja sellega seoses on ka nõukogu sekretäriaat laiali saatnud infodokumendi nõukogu äh, on teinud otsuse, et liikmesriikide nimed äh, jäävad protokollidesse äh, vaatamata sellele, et tal ei ole kohustust liikmesriikide positsioone dokumentides välja tuua. ja pärast Access Info äh, otsust ei ole tegelikult tehtud sisulisi muudatusi nõukogu töösse, sest olemasolevad reeglid on juba piisavad. ja ei ole näha ka protokollides liikmesriikide tehtud konkreetsete viidete vähenemist, mis on ka hea. on räägitud äh, Äh, määruse tuhat nelikümmend üheksa läbivaatamiseks, aga praegusel hetkel ei tundu, et äh, ei ole võim-, võimalik seda teha, sest erinevused liikmes, äh, vabandust, institutsioonide vahel on selles osas liiga suured äh, küll on selge, et äh, põhimõtted, mis tulenevad sellest määrusest, peaksid kohalduma kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja ametitele ning agentuuridele härra Taiso Blum on samuti aidanud suurendada äh, läbipaistvust. veebruaris kaks tuhat kuusteist otsustati, et äh, Eurogrupi laiendatud päevakava äh, avaldatakse enne äh, kohtumisi ja pärast seda äh, tutvustatakse ka vastu võetud otsuseid, seetõttu ma tänan äh, ombi-, ombudsmani selle lähenemise väljatoomise eest läbipaistvuse äh, teemalisuse äh, institutsioonide vahelise kokkuleppe teema on sellel reedel äh, üldasjade nõukogu päevakorras. ja Holland on teinud ka ettepaneku luua ühise kasutajasõbraliku andmebaasi, mis äh, oleks info saamiseks sobiv ka nendele isikutele, kes igapäevaselt Euroopa Liidu keskkonnas ei toimu. mis puudutab äh, äh, kolmepoolsete läbirääkimiste avaldamist ja delegeeritud aktide äh, läbipaistvust, siis meie põhimõtteliselt toetame seda, aga läbirääkimised ja institutsioonide vaheline kokkulepe on kolmepoolne äh, töö ja seega teeme me tihedat koostööd komisjoni ja parlamentiga. Ähm, ma olen peaaegu kümme minutit ära kasutanud, ma tänan tähelepanu eest ja loodan, et oled, olen andnud teile ülevaate äh, sellest, mida Hollandi eesistuja on viimase kuue kuu jooksul äh, läbipaistvuse suurendamiseks ära teinud. suur tänu! suur tänu! proua Schürmann. nüüd ma läheksin üle poola keelele. W tej chwili przyszedł czas na pytania i odpowiedzi. Chciałam spytać. Tere päevast ja nüüd on aeg alustada debatti, kes soovib esitada küsimusi või märkusi. Miss Cabezon proua Kabesson, palun. okei. suur tänu. ma palusin sõna kogu äh, arutelu algusest peale juba, ma tahaksin tänada raportööre, ettekandjaid, olutelu on väga oluline, sest kokkuvõttes soovitakse selle abil süvendada demokraatiat ja selleks on vaja ka suuremat läbipaistvust arvan, et selleks on täiesti põhjendatud. ma tahaksin keskenduda ühele teemale ja tahaksin rääkida sellest, kes, kõnelejast, kes rääkis äh, ombudsmanist ja ligipääsust ravimitele. ombudsmani roll on tõesti väga oluline olnud, eriti just äh, läbipaistvuse küsimustes rahvatervishoiu valdkonnas. arvan, et see teema on tähtis, peame sellega edasi tegelema, oleme seda arutanud ka ombudsmaniga endaga ja tahaksin ähm, selle juurde tagasi tulla. ja ravimite küsimuses äh, siin on selge konflikt avaliku huviga, äh, äh, mis keskendub rahvatervise kaitsele peame eh, selle õiguse eh, kaitsmist eh, nõudma edasi ja, ja ravimiturg ei ole tava, lihtsalt tavaline harilik, ükskõik milline turg ja meil on vaja võimalik, et see turg oleks võimalikult läbipaistev ja mõistetav ja selleks on vaja tõelist tasakaalu avalike ja erahuvide vahel ning arvan, et ka kliinilised katsed ja nendega seotud andmed Äh, me peame ka sellega seoses rääkima suuremast läbipaistvusest ja avatud teadusest, arvan ka seda, võib-olla peaksime äh, rääkima konkreetsemalt meditsiinist äh, ja ravimitest ning liikumisest avatud teaduse poole, sest siin ei ole tegemist ainult intellektuaalse omandiga, Eh, kui ravim patenteeritakse, ei tohi sellest teha eh, koopiaid, eh, kuid samas ei tohi takistada selliste oluliste teadmiste levikut ja see võiks olla ka lausa vastuolus intellektuaalse omandi põhimõtetega. peame mõtlema selle peale, kui kuidas analüüsida ravimite, ravimite hindu ja äh, oleme näinud ka seda, kuidas äh, ka arenenud äh, riikides äh, muutub ravimite hind aina problemaatiliseks, oleme näinud ka seda, kuidas Euroopa Liidus endas ei ole suudetud näiteks C-hepatiidi ravimite ja ka vähiravimite hinda enam tasuda. see on oluline, et sellega tegeleks ka ombudsman, ta peab meid aitama, eriti puudutab see ka Euroopa Ravimiametit, mis äh, autoriseerib ravimite kasutuselevõtu ning äh, siin äh, tuleb välja selgitada, millised huvide konfliktid võivad tekkida ja ei ole täiesti selge, et sellistes küsimustes kahtlusi ei tohi tekkida ja arvan, et ka finantseeringud tuleb üle vaadata ja tuleb vaadata, kas eh, kas ametid, mis ravimikinnitusega tegelevad, nende otsused ei ole ehm, vastuolus, et see tekiks huvide konfliktid näiteks EMAS-e puhul. Eh, ning eh, kokkuvõttes arvan, et tegemist on olulise temaatikaga ja arvan, et siin on ka selge äh, Eh, huvi, et eh, säiliks, eh, et, et säiliks avalike huvide kaitse ja palju jõudu teile selle töö tegemisel. Dziękuję bardzo. Proszę pani poseł Auben. Suur tänu, proua Auken, palun. ma võin võtta selle. suur tänu, suur tänu nende ettekannete eest ja mõnikord tekib tõesti selline kurb tunne, kui sinu seisukohti toetatakse, sellepärast et on kurb mõista seda, et me, et, et, et ka teie saate aru, et me peame tuhat neljakümmet üheksat kaitsma, mitte eh, uuendama. aga ma küsiksin ombudsmani esindaja käest, millised on need tööriistad, mis meil eh, kasutada on? nagu ma mainisin, mina olin variraportöör Orhusi äh, konventsiooni rakendamise juures aastal kaks tuhat kuus ja ma olin ka variraportöör äh, kliiniliste katsete ja läbipaistvuse äh, teema puhul ja on näha, et kogu aeg kõikide asjade rakendusala kitseneb ja kitseneb, me nagu läheksime, võtaksime samme tagasi ja mul on kahju, et Euroopa Kohus ei ole piisavalt tugev, et meid siinkohal toetada. aga mm, nii palju, kui ma tean, võib-olla te saate mind siinkohal toetada. põhiõiguste hartas või Lissaboni leppes on olemas ju ometi sätted, mis ütlevad, et inimtervis ja keskkond on tähtsamad kui ärihuvid ja ombudsman on kasutanud seda argumenti enne seda kliiniliste katsete määruse vastuvõtmist ja oli ka kohtuasi äh, Euroopa Ravimiameti vastu ja seda kasutati ka äh, ühes ravimifirma kohtuasjas, kus olid need väike, sellised väikesed ajahetked, kus Euroopa Ravimiamet oli meie poolel, nüüd nad on meid jälle maha jätnud. aga parlamendil on vaja nõu selle kohta, millised on need vahendid, mis meil käes on, mida me saame kasutada selleks, et kutsuda komisjoni üles pakkuma välja korralikke õigusakte, mis oleks kooskõlas äh, esmaste õigusaktidega, lepi-, aluslepingutega. see on see viis, kuidas võib-olla seda lähendada, mitte see äh, mitte see tagurpidi protsess läbipaistvuse äh, osas. mul on tunne, ma võib-olla ka ise osalesin selles öö, et, et ka tuhat nelikümmend üheksa aitab tegelikult piirata Orhusi konventsiooni alusel avalikustatavat teavet. ja ma mäletan, et, et me püüdsime piirata seda, kui, kui palju me saame Orhusi äh, konventsiooni all tegime aga meil peaksid olema mingid teatud punktid põhiõiguste hartast ja Lissaboni lepingust. põhiõiguste harta kohaldub igal pool, see on meie pädevusalas, see on Euroopa Liidu õigus. me ei saa kusagil, keegi ei saa väita, et see ei kehti aga meil on vaja mingit sellist argumenti, sellepärast et meie vastu on väga paljud ja minu arvates on see võib-olla see baasasi, mida me saame teha. no ma mäletan, et meil oli komisjonis üks selline mees, kes teadis väga palju äh, vanast äh, konventsioon, konventsioonist ja siis nad äh, viisid, viisid nad lihtsalt keskkonna peadirektoraadist minema hästi kaugele. nii et äh, meie vastased on tugevad ja kahjuks lühinägelikud, aga ühesõnaga me näeme, mis juhtuma hakkab. aga on selge, et Euroopa Ravimiamet jookseb kiiresti eemale igasugusest äh, läbipaistvusest ja huvide konflikti vältimisest, nii et meil on vaja mingisuguseid tööriistu, mingeid argumente, juriidilisi argumente, et nendega võidelda. Dziękuję bardzo. Pani poseł Hautala, do pani należy głos. Yeah, thank you. Ma tänan, proua Hautala. Anyway, uh... ma ei saanud siin päris hästi järjekorrast aru, millega sõna antakse, aga sellele vaatamata suur tänu seda väga eh, palju mõtteainet andva mm, ettekannete eest. meil on paradoksaalne olukord. Eh, ühelt poolt jah, eh, me näeme, et Äh, meil on tugevad oponendid äh, ka läbipaistvuses, aga me ei näe ka, et ajapikku siin parlamendis väga palju oleks äh, olnud edasiliikumist. kolm teemat, läbipaistvus, ausus ja aruandekohustus on minu arvates kolm asja, mis on omavahel väga tihedalt seotud. võib-olla me peaksime jälle ründavamaks parlamendis muutuma. ma saan aru, et et äh, siin on tehtud ettepanekud selle kohta, et parlament võiks algatada mingi mudeli, äh, mille kohaselt saaks revideerida määrust tuhat nelikümmend üheksa ja tuginedes sellele, et meil on viieteistaastane kogemus selja taga. jah, täpselt viisteist aastat täitus täna. Äh, jah, Rootsi oli tollal eesistujaks ja mina olen õigusasjade komisjonis vastutav selle eest, et ettepanekuga edasi liigutaks nimelt avatud, tõhus ja läbipaistev Euroopa Liidu haldus ehm, ja artikkel kakssada üheksakümmend kaheksa Lissaboni eh, lepingus on midagi, mis on jäänud seni veel sekundaarsete õigusaktideta edasi arendamata ja puudutab just seda valdkonda jah, me oleme arutanud eh, seda ka akadeemiliste ringkondadega, proua professor Körtin oli, Körtin oli ka sellesse arutellu kaasatud ja ma arvan, nüüd on tulnud aeg olla palju ründavam ja Hollandilt on tulnud eesistuja dokument, küll mitteametlik, aga avalik eh, dokument, eh, mille taga on kuus riiki mm, ja need kuus riiki peaksid Eh, nüüd tegema koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et edendada öö, eh, määruse kümme nelikümmend üheksa korralikku läbivaatamist ja samas ka öö, eh, haldusmenetluse õigusega edasiliikumist. see on nüüd ümber nimetatud avatud, sõltumatu ja tõhus Euroopa Liidu haldus on selle pealkiri. aeg on tulnud sellega edasi tegeleda. Need puudused, mida ma praegu näen Äh, õigusloome, õigusalased dokumendid on komistuskiviks ka parlamendis saanud. minu kolleeg, keda ma väga austan siin paremal käel, ka leiab, et parlament võidab selles, kui natukene salastatus siiski jääb kolmepoolsetele alles. ja paljud saadikud leiavad nii, et parlamendil ei ole kasulik olla liiga avatud kolmepoolsetel aga tõsi on see, et me ei saa eristada eh, kolmepoolse läbirääkimiste õigust, seadusandlikke dokumente ja teisi seadusandlikke dokumente. vaatame Ferrara raportit, mille parlament võttis vastu kuu-kaks tagasi. seal on vähemasti olemas alus, seisukohad selle kohta, kuidas kolmepoolsed dokumentidega peaks äh, tegelema ja me ootame nüüd ka ombudsmani järelpärimistulemused ära. ja tahan rõhutada, et kolmepoolsete läbirääkimisdokumentidega ei saa kuidagi teistmoodi talitada kui muude õigusloomeliste dokumentidega ja lõpetuseks tahan selgitada omaenda kogemusi. neli saadikut, sealhulgas mina, esitasime päringu öö, äh, mis puudutab juurdepääsu teadusuuringute eh, tulemustele, eh, millele komisjon ja Euroopa Toiduohutusamet tuginevad, kui nad oma hinnanguid annavad. ja glüfosaadi arutelu puudutab just see. Eh, lõpuotsus langetatakse glüfosaadi kohta sel nädalal apellatsioonikomitee, tehnilise komitee otsusega ei olnud liikmesriigid nõus ja proua Wikström ja paljud teised rääkisid usalduse tähtsusest, isegi komisjon mõistab, et puudub usaldus ühiskonnas äh, nende asutuste vastu, kes annavad loa selliste ainete kasutamiseks. ja ollakse päri, et kõik peab toimuma läbipaistvamalt, sealhulgas ka olema tagatud juurdepääs dokumentidele ja EMEA kogemus on võib-olla midagi, mida siin saaks hästi kasutada. ja minu viimane märkus Äh, jär-, meil tulevad järelpärimised kodanikelt. ja selle konkreetse näite puhul ma nägin kolme vajakajäämist. kõigepealt Euroopa Komisjon, nagu proua Tabišie ütles, jah, peab kirjavahetust taotlejaga, üritab äh, paremini äh, asjast aru saada, võib-olla ka aega võita, aga komisjon ja EFSA öö, tegelikult ikkagi peavad arvestama sellega, et autor on see, kes otsustab, kas on juurdepääs konkreetsel dokumendil või mitte. ja komisjoni EFSA on nüüd selgitanud meile, et nad peavad kirjavahetust ja räägivad uurimistööde autoritega ja nii edasi, aga meie juhime tähelepanu, et see ei ole mitte autor, kes peab otsuse langetama avalikustamise kohta, vaid asutus, kes selle uuringu tellis. ja nüüd me ootame vastust et võib-olla pakkuda äh, töö lugemistoa meetod, aga vabandage väga, äh, äh, üheksas artikkel määrusest tuhat nelikümmend üheksa rääkis sellest lugemistoast esimest korda. meile ei meeldinud salastatud dokumentide säte meile surutise peale, aga nüüd me näeme, et TTIP-i dokumendid on saadaval saadikutele mitte ainult parlamendis, Euroopa Parlamendis, aga ka liikmesriikide valitsustele eh, ja parlamentidele just nimelt lugemistoa kaudu, aga me ei pea sellega piirduma, meil on vaja ikkagi tõelist eh, avalikkuse juurdepääsu nendele dokumentidele, mis praegu on lugemissaalis kättesaadavad ja kus on siis piirid sellel eh, ees. TTIP-i läbirääkimistel me nüüd näeme, et et USA dikteerib Euroopa Liidule seda, mis toimub. võib-olla volinik Malmström on tõesti läinud nii kaugele, kui ta saanuks, aga äh, tegelikult äh, ta, temagi on näinud, et, et äh, ja kaasa läinud USA-ga ja sellega nagu eiratakse neid nõudeid, mida seab määrus tuhat nelikümmend üheksa. nii et meie järelepärimiste menetlemine komisjonis ei ole alati väga elegantsel viisil toimunud ning tuleb mõista, et avatud, sõltumatu ja tõhus Euroopa Liidu äh, haldus, see dokument tõesti seab korralikult tähtajad, kui kaua peab säilitama informatsiooni. ja see käib, peab kohalduma kõikidele Euroopa Liidu asutustele ühesuguselt, et kodanikel oleks äh, lihtsam mõista seda, kuidas saab teha järelepärimisi dokumentide kohta Euroopa Liidu institutsioonidest ja kuidas kõik seal toimib. härra Jaar, jah, ma pean kõigepealt vabandama, sest mul olid teised kohtumised, millest ma ei saanud ära öelda ja samas on see väga huvipakkuv teema siin. jah me oleme siin üsna ühel meelel. kellelgi ei saa midagi olla ju läbipaistvuse vastu. ja võin mm, siin lohutada, et liikmesriikide parlamendi liikmed mõnikord kadestavad meid, et meil on nii suur läbipaistvus siin Euroopa Liidu tasandil. kui ma võrdlen eriti seda Saksamaa parlamendisaadikute olukorraga, on see nii. aga ma tahaksin siiski viidata paarile asjale. Ehm, esimene küsimus, kas läbipaistvusel on ka piirid ees? võib-olla kui me defineeriksime need piirid, siis me suudaksime ka kiiremini kokku leppida. jah, ja siis äh, salastatus ja lekitajate teema äh, kui tähtis informatsioon, tähtis, äh, tähtsatel läbirääkimistest Äh, vahetatakse seda väljaspool meie koda. jah, äh, kolmepoolsed läbirääkimised näiteks. Äh, me tahame läbipaistvust, aga me tahame ka, et tähtsate läbirääkimiste info siin ka meie majas kättesaadav oleks läbipaistvust, sest öeldi, et tuleb ka äh, äh, mõistmisega suhtuda, kogu informatsioon äh, jah, võib äkki saada mingil hetkel kõik kättesaadavaks, aga siis me lihtsalt jääme selle laviini alla. nii et läbipaistvus peab olema ka hallatav ja äh, igasugused ettekirjutused läbipaistvuse kohta ei saa ka minna nii kaugele, nii laiaulatuslikuks hakkab takistama meie tööd. ma näen seda äh, parlamendi tööst, jah, mina kogu aeg pean lobistidega läbirääkimisi, ma tunnistan seda, see on, kuulub minu töö hull alla. ma pean ka ütlema, et ei ole kedagi, kes oleks päris sõltumatu, isegi kui ta seda väidab äh, äh, jah, aga kõik ei pea ka üles kirjutama, millest räägiti ja ei saa ka kõike protokollida, mis räägitakse, nii et hallatavus, piirid ja hallatavussüsteemid peavad olemas olema ja neid asju tuleb selgitada ja kui me siin selguse loome, siis me saame ka kiiresti kokku leppida eh, teiste institutsioonidega. ja ei tohi tekkida eh, muljet, et me loome päris uue instrumendi aga tähtis on, et infovahetus ei toimuks kuskil mujal väljaspool meid, vaid ikkagi mm, ka meil, meie sees siin ja minu kompliment selles osas, et Euroopa Liidus oleme paljus asjades edasi liikunud rohkem kui liikmesriikide tasandil seda on tehtud.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 ütleb, et tal on veel paar asja lisada härra Jaari poolt öeldule. ma lugesin väga äh, pealiskaudselt selle uuringu läbi, aga äh, ma arvan, et tuleb ka arutada seda, et mis räägib selle kasuks, et teatud aja jooksul peavad teatud asjad ikkagi jääma salastatuks. jah, proua kolleeg Aukun, ma kuulasin teid väga tähelepanelikult asi on aga selles, ma tean ajaloolisi, kes, ajaloolasi, kes ütlevad, et eh, viimase kolmekümne aasta eh, arhiivid eh, ei ole nii täielikud, kui varasemal ajal oldi, sest väga palju asju käib nüüd emailitsi, aetakse ja paljud asjad kustutatakse ja mitte ei taheta ka üles kirjutada asju, kui asjad lähevad delikaatseks. ja nüüd nelja, kümne, viiekümne aasta pärast äh, saab olema raske siis äh, teada, miks mõned asjad otsustati just nii ja mitte teisiti. Äh, ja nii võib juhtuda. nii et ma kardan, et sellega võib tekkida selline kollektiivne dementsus ühiskonnas ja see oleks suureks puuduseks. mina ei arva, et igas nurgataguses on vaja suuremat ähm, läbipaistvus, et sellega paremini asjad ähm, hallatavad. ma arvan, et ajaloolastega peaks seda teemat veel arutama. suur tänu nüüd, härra Eurigan. ma tänan, tänan toetuse eest, mida te ombudsmani tööle väljendasite siin. jah, ombudsmani ajal on see väga tähtis. nüüd, mis puudutab Euroopa Ravimiameti kohta öeldavat, see juurdepääs dokumentidele, mis on Ravimiametis, on üha olulisem kui Eh, tehniliste testide määrus jõustub, te võtsite selle siin vastu. see tähendab, et kõik kliinilised katsed eh, ja nendega seonduvad dokumendid, mis Euroopas on, edastatakse Euroopa Ravimiametile ja Euroopa Parlament on hea seisnud selle eest, et konkreetsed eh, eeskirjad nendel dokumentide juurdepääsul on nüüd kirjas ka määruses Need on palju progressiivsemad sätted nüüd kui need, mis on kirjas määruses tuhat nelikümmend üheksa. nii et me toetame seda, et see on niivõrd eh, oluline meie kodanikele, meie otsus ka kajastab seda, mis tuli meilt paar nädalat tagasi ja asi on veelgi tähtsam, eh, kui see kohaldub eh, kõigile dokumendile Euroopa ravimiasutuses kohaldusala laieneb Euroopa ravimiametuse dokumentidele. me ei räägi siin ainult juurdepääsust dokumentidele, siin on ka öö, äh, juurdepääs eksperdirühmade äh, tegemistele. Äh, need kõik on ju seotud läbipaistvusega ja dokumentidele juurdepääsuga ja ombudsman töötab ka nendes teistes valdkondades tagamaks, et usaldus tekiks avalike asutuste vastu ja nüüd eh, lõimitud läbipaistvus, transparency by design. jah, me kõik teame, kui raske on infovoogusid hallata, aru saada, võib olla väga palju läbipaistvus, aga kui seda läbipaistvust ära ei anna kasutada hõlpsasti, siis on sellest vähe kasu ja väga raske on ka haldusasutustel kogu tohutut infovoogu hallata. nii et mida meil veel vaja on ja see on hea haldamistava põhimõte, et meil on vaja lõimitud läbipaistvust, meil on vaja andmebaase, protsesse kujundada nõnda, et ka tagantjärele on ähm, haldusasutustel hõlbus läbipääs saada ja ka kodanikel on võimalik sealt kiiresti vastust saada oma küsimustele. ma tänan ja nüüd üheks minutiks proua Tabišea. ma tänan. Äh, ma vastan proua Aukeni küsimusele, et mida parlament konkreetselt saab ära teha ja vastan kolme küsimus aspektiga. jätkata äh, koostööd kodanikuühiskonnaga, teadlastega, ombudsmaniga, parlamendiga äh, selleks, et läbipaistvust edendada juurdepääs infole, jah, väga suur kasu on eh, parlament eh, siin meile olnud, suurt kasu andnud. Eh, ja parlamendi küsimuste kaudu ka me mõistame, millised millisest loogikast lähtub komisjoni postiaadresside poliitika. ja me oleme ka parlamendis teada saanud et on arutatud ühe või teise nähtuse juriidilisi aspekte, legaalsust, õiguspärasust. ja hea läbipaistvuse eeskuju näidata on väga tähtis, aga on valdkondi, kus see veel nii ei ole. raske on näiteks teada saada komisjoni kulutuste kohta informatsiooni ja Euroopa Parlamendi Äh, kulutuste, liikmete kulutuste kohta ka äh, info saamiseks on kohtusse pöördutud. Äh, parlament peab vaatama, kuidas on olukord Äh, läbipaistvusega ka liikmesriikides, et pilt on väga erinev. Äh, jah, kakssada viiskümmend aastat läbipaistvad olnud Soome ja Rootsi, aga Itaalias on läbipaistvusrežiim väga nõrk, Hispaania samuti, Kreeka äh, seadus on halb, Küprosel ei olegi veel läbipaistvus või dokumentidele juurdepääsu akti. nii et vaadake seda, vaadake ka, kuidas annab koostööd teha liikmesriikide parlamentidega sest mina arvan, et on võimalik äh, tugevdada Euroopa Liidu läbipaistvust ainult sellega, et me tugevdame norme ja vaatame, kuidas on olukord kõikjal Euroopa Liidus ja see on suur väljakutse. ma tänan ja nüüd proua Bertier um,. jah, et juriidilised instrumendid, milliseid saaks kasutada. kõigepealt probleem on selles, et paraku otsused tuginevad üha vähem ja vähem õiglusele, vaid on hoopis poliitilistest kaalutlustest lähtuvad ja see on see probleem, mis meil on. aga ma arvan, et on tähtis, et ka saadikud ja tuginedes sellele kohtupraktikale, mis meil on, mis on hea, ja näiteks Sofi Intvelti juhtum, et et kui on raskendusega, rakendusega probleeme, siis on võimalik ikkagi sellega töötada, tagant äh, protsesse tõugata ja kohtusse pöörduda. nii et mm, äh, meil võib-olla tuleb veel rohkem kohtulahendeid, et siis kodanikuühiskond saab neile tugineda ja mitte ainult poliitilisel tasandil arutelusid eh, pidada, vaid eh, siis on olemas ka seaduslikud instrumendid kasutada. ja meil on vaja ka eh, lõhe kodanike Euroopa Liidu institutsioonide vahel ületada, sest probleem on selles, et ei teata, mis toimub Euroopa Liidu tasandil, mida institutsioonid teevad, ei teata ka kohtulahenditest ja ma ei arva, et palju Euroopa Liidus teataks, et ükski vabaühendus ei ole saanud Euroopa kohtus vaidlustada ühtegi Euroopa Liidu institutsiooni äh, mõnda otsust ja see näitab, kui suur demokraatia puudujääk on Euroopa Liidu tasandil. ja see puudutab ka liikmesriikide tasandit tähtis on, et oleks suurem teadlikkus ja ka surve kodanike poolelt institutsioonidele, sest reaalsus on sellised Strasbourgis, äh, Brüsselis ja Luksemburgis ollakse väga mugavad, äh, sest ei tunnetata survet kelleltki ja see on see peamine probleem, mis meil on ja siis on meil saadikud, kes ütlevad, et nemad kogu aeg eh, räägivad lobitöö tegijatega, nagu see oleks normaalne, samas ei anna üldse aru selle kohta. ja pean selle välja ütlema, me oleme siin Brüsselis, aga ma leian, et see on šokeeriv, kui te seda ütlete. ma tean, et see nii on. Äh, aga ükskõik, kas siis läbipaistvalt või mitte, lobitöö toimub kogu aeg, aga siiski on kohustus ka kodanikele aru anda äh, selle kohta, kuidas Brüsselis saadikud otsuseid langetavad ja sama käib ka liikmesriikide kohta. meil on see jah, topeltnormid äh, liikmesriigi tasandil üks, Euroopa Liidus teine. aga me teame, et tegelikult äh, iga määruse ja direktiivi äh, vastuvõtmise taga on suur lobitöö. ma tänan. proua Šurman, ma palun, et te väga lühidalt teeksite, me peame juba lõpetama. väga lühidalt. jah, Holland eesistujana suhtun väga positiivselt läbipaistvusesse. mis puudutab määrust tuhat nelikümmend üheksa, siis ei olnud meil tõesti võimalik läbirääkimisi taas avada selle üle, isegi eh, määruse Lissaboni lepinguga kokkuviimine, eh, vastavusse viimine osutus võimatuks meie eesistumise ajal. nüüd, mis puudutab haldusõigust, eh, jah me oleme siin komisjoni kätes, komisjonil peab kõigepealt ettepanek tulema, algatus tulema, et üldse läbirääkimised saaksid nõukogus pihta hakata. ma tänan. tänan teid kõiki südamest tänase kuulamise eest, suur tänu meie ettekandjatele. lühike kokkuvõte Äh, jah, me täname, et Euroopa ombudsmani esindaja äh, oli kohal ja rääkis, mida nad teevad Euroopa kodanike äh, huvides. jah, räägiti kodanike õigustest, kodanike teadlikkusest, nende õigusest informatsioonile Äh, jah, see on üks valdkond, millega tuleb edasi tööd teha äh, ja äh, avalikkuse korralik teavitamine aitab ka usaldust suurendada. ja tähtis küsimus, et kuhu siis piirid tõmmata avalikkusele informatsiooni andmisel, ja kuhu see tõmmata, kuhu see kirja panna. ka see on avalikkuse huvides, nii paradoksaalne kui see ka ei tundu. jah, selge on see, et nende teemadega me tegeleme tulevikus edasi. ja kindlasti on meil tulevikus ka erimeelsusi selle üle nii et tänan teid nüüd südamest ennelõunase töö eest ja soovin teile kena pärastlõunat.